okay, um, we can, we can now uh... alustagem. kõigepealt tuleks vastu võtta päevakord. keegi ei tundu sellele vastu olevat, seega loeme päevakorra vastuvõetuks. mul on ka paraku paar eesistuja, esimehe teadaannet, nagu te teate, siis kahekümne seitsmendal oktoobril teatas president Barroso, et volinike Šemeta ja Reeni portfelle muudetakse ning need muutused mõlemad langevad meie komisjoni ähm, pädevusse vastavalt reeglile sada kuus kuus ja lisale, kodukorrareegli lisale, peame me korraldama uue kuulamise nende mõlema voliniku jaoks, aga ilma hääletuseta. Need kuulamised peaks toimuma kahekümne kolmandal novembril pärastlõunal üksikasjadest teatame teile üsna varsti. see, et volinik Rehn täna siin on, sellel ei ole selle kuulamisega midagi pistmist, see puudutab lihtsalt härra Rehni tööd. MIFID-i osas toimub esmaspäeval, viiendal detsembril kella kolmest poole seitsmeni pärastlõunal avalik kuulamine. seda koosolekut veel koosolekute nimekirjas ei ole. seega viiendal detsembril kell viisteist null null on lisakoosolek. siis äh, te, deposiitide tagatise triloogi äh, jaoks on Strasbourgis triloogi äh, koosolek ning nõukogu tundub olevat väga paindumatu teatud küsimustes. Poola delegats-, Poola eesistuja annab Econile teada ennem viieteistkümnendat novembrit, kas on võimalik eh, läbirääkimistega edasi minna. ning siis saab täiskogul ka hääletada. sepa küsimus. teine triloog toimus ka kahekümne kuuendal oktoobril Strasbourgis. seal räägiti kõikidest peamistest küsimustest, jõuti üsna palju edasi. kompromisside dokumente on kõikidele fraktsioonidele laiali saadetud mõningad võtme, võtmeküsimused on veel arutlusel, kaasa arvatud mittesepas äh, skeemide lõpptähtaeg. aga koos nõukogu ja komisjoniga loodame kokkuleppele jõuda endiselt novembris, järgmine triloog peaks toimuma kuueteistkümnendal novembril Strasbourgis. nii palju teadaannetest. Läheme edasi meie avaliku kuulamisega nagu te kõik mõistate, on meil väga keeruline olukord, meil on kohal ähm, ECOFIN-i nõukogu eesistuja ning Olli Rehn, majandus- ja rahandusasjade volinik. Herman van Rompuy ja Julian Gimonti äh, ametid andsid teada, et nad ei saa, nemad ei saa siia täna kohale tulla, kuna neil on muid kohustusi. me soovime, et majandusjuhtimise õiguslik raamistik rakendatakse ellu täielikult. Euroopa Nõukogu mängib siin olulist rolli, ma kirjutan jällegi veel kord president Van Rompuyle, et paika panna uus kuupäev meie majandusdialoogiks. samuti öeldi, anti meile teada, et Georgi Matovski, endine ECOFIN-i eesistuja, pidi ka koosolekust loobuma, sest tal viimasel hetkel tekkisid uued kohustused. see on seotud Eurogrupi, äh, kuna Eurogrupil on ka kiireloomulisi tegemisi, siis peab ka volinik varem ära minema Jan Vincentit asendab hiljem siis riigisekretär seega keegi on vähemalt kohal. iga meie kõneleja räägib äh, kõigepealt viis minutit, kuulame teid mõlemat ära kõigepealt ning siis kuulame ära suure hulga küsimusi korraga, et te saaksite vastata ennem, kui te lahkuma peate. ning teile äh, tuleb siia asendaja. kui me korraldasime koosolekut, siis me ei teadnud veel, et et olukord on nii keeruline aja mõttes ka. aga me mõistame küll teie olukorda. minister, teie vastest esimesena. suur tänu, proua esimees. auväärsed saadikud, kõigepealt tahaksin ma vabandada, kuna mõne aja pärast pean ma lahkuma. aga ma vastaksin võimalikult paljudele teie küsimustele ning võimalikult täielikult. kuna ma olen parlamendis esimest korda pärast seda, kui kuus pakk vastu võeti, ja kuigi ma, ma ei ole kindel, et praegused probleemid kunagi ei kordu, tuleb tunnistada, et on väga meeldiv, et me jõudsime kompromissile, mis läbi võeti vastu ka see niinimetatud kuus pakk. probleeme on praegu küll veelgi, aga tuleks äh, siiski üle korrata, et me oleme nii mõndagi selles valguses juba saavutanud, eriti koostöös parlamendiga tänu parlamendile oli meil võimalik jõuda sellele kompromisslahendusele. eesistujana tervitame me seda võimalust siin rääkida esimestest kogemustest Euroopa poolaasta puhul. see on väga intensiivne protsess, eriti kuna me tegeleme sellega esimest korda ning loomulikult nende menetluste hindamine ei ole olnud veel võimalik, lõpphinnangut me ei ole veel saanud anda, isegi esialgset mitte, sest tõesti on esimest, esimest korda. aga see ei tähenda, et me ei peaks nendest küsimustest rääkima. kõigepealt sissejuhatuseks tahaksin ma esitleda äh, teile lühikest analüüsi praegusest olukorrast. see on oluline, sest praegune olukord mõjutab kõiki otsuseid, mida veel on vaja vastu võtta. ka Euroopa poolaasta kohta. nagu te teate, siis riigivõlakriis võib praegu tekitada ka tõsise panganduskriisi ning on oht, et tekib negatiivne spiraal, kus finantsturud järjest enam kahtlevad, kas riigid saavad hakkama oma võlgade teenindamisega. samuti satuvad löögi alla pangad, kelle varade hulgas on riikide võlakirju. ning siit tekivad ka probleemid pankadevahelisel turul nende pankade refinantseerimisega minevikus loomulikult on panganduskriisile järgnenud tõsine reaalmajanduskriis. kahe tuhande kaheksandal aastal alanud kriis oli finantskriis. ning see äh, kandus üle ka reaalmajanduse kriisiks. praegune kriis algas kahe tuhande kümnenda aasta alguses, kõigepealt oli tegemist riigivõlakriisiga nüüd aga on see mõneti, küll mitte täielikult, aga mõneti, jumal tänatud, uuesti üle kandunud ka finantssektori kriisiks. praegu sellel täielikult finantssektori kriis ei ole, aga sellel on potentsiaali selliseks kriisiks muutuda. isegi kui ei ole tegemist veel finantssektori kriisiga, on tegemist ikkagi reaalmajanduse kriisiga. niisiis, me ju kõik nõustume, et olukord on väga tõsine. ning sellel on tõsised ja võib-olla ka pikemaajalised mõjud ma-, majanduskasvule, tööhõivele ning vaesusele. seetõttu peame me rääkima erinevatest meetmetest, mida me oleme üritanud vastu võtta Euroopa Liidus, selleks et astuda nendele raskustele vastu. üks osa lahendustest loomulikult on olnud Euroopa semester. suur tänu! suur tänu, Olli! Jasek, eh, honorable members! Eh. tänan, Sharon! austatud parlamendiliikmed! ma tahaksin eh, tänada teid võimaluse eest äh, rääkida esimesest Euroopa poolaastast, mis meil oli pilootprojekti kujul juba enne majandusjuhtimispaketi jõustumist ja suur tänu küsimuste eest parlamendisaadikutele. siis äh, me saame oma arutelusid paremini fokusseerida ja ma olen täiesti nõus äh, minister Jasek Rostovskiga, et äh, majandusjuhtimispaketi alased läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel olid äh, väga mm, karmid ja ma ootan äh, kuuese paketi jõustumist detsembri keskpaigas. selle paketi kaudu on meil võimalik äh, rakendada majandusjuhtimist Euroopa Liidus, eriti just äh, euroalal, tagades äh, majandusstabiilsust äh, ja fiskaalset mõistlikkust ja soodustades sellega majanduskasvu ning töökohtade loomist. komisjoni nimel tahan ma öelda, et võite kindlad olla selles, et me kasutame kuuse paketi uusi meetmeid esimesest päevast peale täielikult ähm, aktiivselt ja veendunult. kuuene pakett äh, paneb paika reeglite raamistiku ja ma tahaksin rääkida teile kohe ka Euroopa poolaasta esimestest kogemustest, aga kuna te küsiksite mult niikuinii nii siis ütlen paar sõna ka tänase Eurogrupi kohtumise kohta, enne kui hakkan rääkima Euroopa poolaastast. meil olid täna väga olulised teemad päevakorral Kreeka, Itaalia, finantstulemüüride toetamine nagu EFSF, samuti äh, Cannes'i tippkohtumise järeldused. tänane kohtumine leiab aset äh, olulisel poliitiliste sündmuste ristteel, kui äh, Kreekas on äh, mitmed protsessid alles käimas. Cannes'i kohtumisel pöörati palju tähelepanu euroala olukorrale. saime tugevat toetust ja palju nõuandeid oma globaalsetelt partneritelt. G kakskümmend tervitas kahekümne kuuenda oktoobri tippkohtumise otsuseid, mis Brüsselis vastu võeti. Nendega soovitakse aidata Kreekat, tugevdada Euroopa pankasid ja ehitada finantstulemüüre, vältimaks nakatumisohust ohtu ning samuti äh, pannakse alus äh, tugevale majandusjuhtimisele euroalal. Kreeka peaministri George Papandreou avaldus eelmisel nädalal referendumi korraldamise teemal põhjustas äh, palju ebaselgust ja õõnestas kahekümne kuuenda oktoobri kokkuleppeid Kreeka valitsus ise oli ka olnud nende kokkulepete eh, taga ja oli pooldanud neid eh, just paar päeva tagasi. eelmisel nädalal me ütlesime Kreekale, et oleme pühendunud eh, Kreeka toetamisele, aga vähim, mida Kreeka peaks tegema, on nendest otsustest kinnipidamine, mida ta ise on nõudnud ja mille poolt ta on hääletanud. enne seda meie omalt poolt ei saa edasi liikuda. nii et me oleme kutsunud äh, üles kreeklasi moodustama rahvusliku ühtsuse valitsust ja oleme öelnud neile, et ainukene võimalus taastada usaldus ja täita kohustused on just äh, see tee. praegusel hetkel Ateenas ka on vastavad protsessid käimas, ma kohtusin äh, Kreeka rahandusministriga Ateenas ja ta kinnitas, et äh, Kreekas järgnevate päevade jooksul luuakse rahvusliku ühtsuse valitsus. mis puudutab Itaaliat, äh, siis enne G kahekümne kohtumist äh, räägiti ka sel teemal, arvestades äh, sellega, kuidas äh, Itaalia võlakirjade tootlus on tõusnud. peaminister Berlusconi võttis G kahekümne kohtumisel kohustusi fiskaalkonsolideerimise valdkonnas, lähtudes Itaalia tehtud soovitustest äh, Euroopa poolaasta raames. kui see pakett rakendatakse, siis kui ta täielikult rakendatakse, äh, kindlasti äh, teeb olulise sammu edasi Kreeka, vabandust, Itaalia probleemidest ülesaamisel. Itaalia on kutsunud Rahvusvahelise Valuutafondi oma tegevust äh, jälgima, meie komisjoni poolt äh, samuti kontrollime Itaalia fiskaal- ja majanduslikku olukorda. me oleme saatnud äh, vastava töötaja terve missiooni Itaaliasse seda tööd tegema. austatud parlamendiliikmed, nüüd äh, Euroopa poolaasta juurde, rääkides esimestest kogemustest, ma tahaksin oma kommentaaridega katta kaks-kolm põhiteemat ja siis äh, arutame asju edasi. kõigepealt äh, riiklikud reageeringud, mis puudutavad vastutust ja suveräänsust ükski valitsus ei olnud äh, sada protsenti rahul riigipõhiste soovitustega. ka riikide reageering äh, paremini integreeritud ja eks ante soovitustele oli enam-vähem positiivne. see suhteline entusiasm ei ole kajastunud äh, tingimata rahvusparlamentides ja avalikes aruteludes. süüdistatakse Brüsselit äh, riikliku suveräänsusesse sekkumises ja me peame selliste süüdistustega loomulikult oma kommunikatsioonitegevuses äh, arvestama. lõplik otsustusõigus riiklike eelarvete osas jääb riiklikesse parlamentidesse, aga samas riiklikud parlamendid äh, peavad olema teadlikumad äh, Euroopa reeglitest, mis on heaks kiidetud nende valitsuste ja parlamentide endi poolt. ja ma usun, et siinkohal võib Euroopa Parlament mängida väga olulist rolli eriti parlamentidevahelise dialoogi kaudu. ma tahaksin äh, kommenteerida härra Lambertsi ja Roheliste fraktsiooni uurimust äh, Euroopa poolaasta kohta, mis äh, avaldati paar nädalat tagasi, loodetavasti seda uurimust loetakse ka väljaspool Brüsselit, see on tõesti väga mõtlemapanev dokument Euroopa otsustamisprotsessi demokraatlikkus peab äh, kajastuma ka fiskaalülevaadetes. arutelud ei toimu enam suletud äh, uste taga, kus äh, ministrid vahetavad lihtsalt omavahel viisakusi. sind see ei puudutanud, Jasek, aga varem see tihtipeale kippus nii olema. meil on praegu käimas ähm, põhjapanev äh, dialoog selles küsimuses, nüüd mul kõneaeg saab varsti läbi, aga tahaksin rääkida veel ühest aspektist. teine küsimuste pakett äh, puudutab Euroopa poolaasta mõju poliitikale. praegu on veel liiga vara anda ülevaatlikku hinnangut äh, riigipõhistele soovitustele ja sellele, kuidas neid siseriiklikus poliitikas rakendatakse ja kuidas Euroopat mõjutab näiteks äh, Hispaania on äh, riigipõhised soovitused laialdaselt üle võtnud aga finantsturgusid ei ole see rahustanud, olgugi et äh, on suured äh, väljakutsed tööturul ja üldse majandussektoris Hispaanias. ma tulen teie komisjoni tagasi uuesti jaanuaris, et äh, rääkida Euroopa poolaasta poliitilistest mõjudest, sellepärast et jaanuaris me oleme kindlasti targemad, kui me oleme praegusel hetkel. niisiis, lõppsõnaks. loodan, et minu sõnavõtt veendis teid, et mina ja Euroopa Komisjon oleme pühendunud Euroopa poolaasta rolli tugevdamisele ootan et saaksin teiega koos hakata rakendama majandusjuhtimispaketti ja käesolevaga lõpetaksingi. Uh, um, we'll have... suur aitäh, nagu ennist ütlesin, siis äh, inimesed vahetuvad siin esmalt, aga äh, nüüd küsimused koordinaatoritelt. Nemad oleks siis äh, ameti pärast küsimusi esitajad. ma ei tea, kas Rahvaparteist seda teeb Uudo kõigepealt? suur aitäh mul on ligikaudu kakssada küsimust härra Vostovskile ning kindlasti mitte vähem kui kakssada ka Olli Rehnile. aga võttes arvesse, kuivõrd kiireloomuline olukord on, siis ma läheksin, annaksin oma sõnajärje kolleegile üle, kes, kellel on kindlasti ka küsimusi. Anni Podimata suur aitäh, nagu äh, öeldud teile, õhtul jõuti kokkuleppele kahe peamise äh, partei vahel äh, peaministri papa Andreu ning härra Samaras opositsioonist peavad looma nüüd koalitsioonivalitsuse ning peamiseks eesmärgiks saab olema täielik vastu võetud otsuste ellurakendamine Kreekas. ja tegemist on siis kahekümne seitsmenda oktoobri otsustega ning äh, nende kohustustega, mis kõnealustest otsustest tulenevad Äh, härra volinik, äh, me peame selle toimima saama, nii komisjon kui ka siinse koja liikmed on varem korduvalt rõhutanud, kuivõrd oluline on riiklik, äh, rahvuslik mõistmine ja üksmeel ning see on ainus viis, kuidas oleks võimalik väga keerukaid meetmeid ja poliitikaid ellu viia praeguses olukorras Kreekast, kindlasti te olete rõhutanud isegi seda, korduvalt. olukord Kreekas praegu ei ole jätkusuutlik. lahendust meil vaja oli, nüüd meil see on ja ma arvan, et on äh, otsustava tähtsusega kõigi jaoks, et me vaataksime edasi tulevikku, mitte aga mm, minevikku. selleks, et kõik toimiks koalitsioonivalitsus on ju ainult vahend, mitte eesmärk, on vaja luua teatud miinimumtingimused kuid lisaks sellele, äh, härra volinik, on meil vaja ka ühiskonda motiveerida ning minu küsimus olekski teile järgmine. millise sõnumi saate te saata praegu Kreeka kodanikele? millise positiivse sõnumi, sellepärast et äh, siiani hoolimata otsustest äh, ja meetmetest tihtilugu on jäänud Kreeka kodanikele mulje, et eh, nad on sihtmärgiks võetud ning eh, nende vastu töötatakse. me peame aga uue lehekülje pöörama, et edasi tulevikku vaatama, ma usun, et teised otsused on võtmetähtsusega ja ma usun ja ma olen veendunud ka mu kolleegid siin komisjonis minu arvamust jagavad. me teeme kõike võimalikku selleks, et see lahendus toimiks, sellepärast et see on Kreeka hüvanguks ning kogu äh, eurotsooni stabiilsuse hüvanguks. kas teil on mingid positiivsed sõnumid äh, positiivsete perspektiivide kohta komisjoni poolelt, mille tulemusena suurem osa Kreeka ühiskonnast võiks uskuda ja usaldada neid otsuseid ning seda keerulist teed, mis neid ees ootab. jah, meil on aega vähe, nüüd Silvi, palun kõik küsimused korraga. aitäh, härra minister, härra volinik, suur tänu selle eest, et täna siin viibite. me hindame seda, seda enam, et kõik ei ole siia tulnud, aga ma tahaksin siiski täna teie ees väljendada suurt muret ja see mure on tõesti suur, sellepärast et kui te kodanikega äh, vestlete, mis tõenäoliselt äh, juhtub üsna sagedasti, siis te kindlasti mõistate, kuivõrd äh, palju tegelikult kriisi ümber arutletavas toimub pimeduses ning läbipaistmatult ning parlamendil ei ole sellega suurt tegemist suur tänu ka äh, heade sõnade eest Sixpackile, aga ma tahaksin nüüd teada, millised on tulemused. mina olen tutvunud Eurotsooni äh, tippkohtumise äh, järeldustega ja mm, mulle jäi silma see, et mitte kellelgi ei ole olnud seda revolutsioonilist ideed sisse viia järeldustesse neid aspekte, mis Sixpackis on ära toodud nõukogu kevadel mõtles välja Comply or Explain'i. nagu te teate, meie töötasime selle kallal ning äh, me tahtsime, et kõik toimiks avalikult kol- äh, ning vastastikune järelevalve ei ole võimalik äh, suletud uste taga. aga ei, te ei ole seda teinud, te ei ole mitte midagi selle kohta ütelnud järeldustes Teie võib-olla olite vähem sellega seotud, aga härra volinik, millega siin tegemist on, mis mängu mängitakse? me võtame vastu määrusi, mille kohta kõik ütlevad, et väga tore on, et seda tehti, et parlament on head tööd teinud ja, ja nii edasi, kaks nädalat hiljem, aga nõukogu äh, on sellest täiesti ükskõik. ma leian, et see ei ole eriti motiveeriv ja ma ei tahaks äh, pikalt tegeleda sellise ettevõtmisega, kus lihtsalt äh, meist ei hoolita ja tegelikult ei hoolita seeläbi ka neist, kes Euroopa valimistel osalesid. ma loodan, et see, kuidas te, ma näen, et praegu see, kuidas te kriisi äh, lahendate, ei ole demokraatlik ja parlament on kõrvale jäetud, see on täiesti skandaalne ning ainus, mis me saavutame, on see, et inimesed äh, nagu mina, kes on Prantsuse-Saksa telgel aastakümneid töötanud, äh, satuvad väga keerukasse olukorda. meil on äh, väga oluline roll siin, aga kuidas te tahate, et Kreeka rahvas aga ei tunneks ennast kitsikuses olevat, kuidas te tahate, et itaallased, kes saavad Euroopa Keskpangalt kirju, mille kohta ei teata, kuidas need on koostatud ja mida toetab äh, ka mm, nõukogu, äh, mis tuli kokku G kahekümne varjus, kuidas te tahate, kuidas inimesed tunneksid, tegemist ei ole demokraatliku läbipaistva äh, Euroopaga ja Sixpacki raportöörina on minul häbi uh,. Thank you, I have now got an indication from the EP suur aitäh ja EPP-st äh, võtab sõna Tõnuta Hõlmler. I haven't got anybody else from the EP. EPP-st äh, kedagi teist praegu ei ole. jah, nii et daamid kõigepealt siis, jah. aga aitäh, ma tean, et äh, volinik Olli Rehn, kui te saate vastata minu murele, siis muidugi meil on neid, kes usuvad, et äh, kasinuspakettidel äh, on laiaulatuslik mõju, mina aga ei usu seda, ma usun, et turgudel ei vaadata mitte ainult defitsiiti ja võlgu, vaid samuti vaadatakse seda, milline on liikmesriikide võimekus äh, kasvu genereerida. see kõik käib läbi usalduse ülesehitamise ning erasektor peab olema kaasatud kui me vaatame oktoobri otsuseid eh, ja kui eh, me vaatame viiekümneprotsendilist eh, kärbet erasektori jaoks, siis ning kui jällegi kärbitakse ka üheksa protsendi võrra, siis ma usun, et seeläbi tegelikult kahjustatakse tuleviku kasvu potentsiaali. kuidas eh, te arvate, et sellistes riikides nagu Kreeka oleks võimalik kasvuga mm, toetada? suur aitäh ja viimasena praeguses küsimuste voorus Philipp. Äh, äh, suur tänu, räägin inglise keeles härra volinik, härra minister, suur tänu, et te siia tulite, eriti arvestades praegust olukorda. ma ei hakka üle kordama seda, mida siin uuringus on, rõhutaksin ühte asja. meil on tarvis rohkem integreeritud majandusjuhtimist Euroopas. see on selge, selle üle pole mõtet vaielda. ja see uus poolaasta on kohustuslik täiesti. me peame tagama, et esiteks, et see töö toimiks sidusalt ning uuringud on näidanud, et poliitiline sidusus on vahel problemaatiline, soovitused riigiti on erinevad, on vastuolu kakskümmend kakskümmend strateegiaga ja nii edasi aga see ei ole kõige tähtsam asi, teine oluline asi on inimeste toetus. kõik need poliitikad, mis on majanduse juhtimise valdkonnas ja hädaabi valdkonnas mitmetes riikides üle Euroopa vastu võetud, neid ei ole rahvas toetanud. me võime selle Kreeka referendumi ko-, puhul olla äh, küll kriitilised, kuid meil on tarvis ka rahva toetust. Euroopa poolaasta puhul on kõige suuremaks probleemiks demokraatliku aruandluskohustuse puudujääk. me tundume justkui e, tahtvat, et, et kõik, me, me kontrollime kõiki väiksemaidki samme kõikide institutsioonide puhul Euroopas. oma otsustes me juhime praegu majanduslikke, eelarvelisi ja sotsiaalseid strateegiaid ning tundub, et selline kontroll muutub järjest sidusamaks äh, äh,, äh, järjest kohustuslikumaks ja ulatuslikumaks ning selleks on meil tarvis rahva toetust. ehk, ehk siis vähemalt meie parlamendi toetust. ma ei soovi siin meie parlamendi tähtsust tõsta, aga mõte on siin selles, et kui te igal aastal äh, koostate aruande majandusolukorrast, mis on tegelikult ju siis majandus su-, poliitika suunised, ja neid on ka tarvis, see peaks olema selline öö, ähm, üheskoos vastu võetud poliitiline otsus. see on see, praegu on selline olu-, tüüpiline olukord, kus meil on tarvis poliitikas rahva toetust. muidu kardan ma, et see meie ühine majandusjuhtimine, mida meil on tarvis, kukub kokku, sest rahvas seda ei toeta ning siis ülejäänud Euroopa lihtsalt kiirustab äh, tee integratsiooni suunas ja seda, ma arvan, ei soovi meist siin keegi. niisiis, ma soovitan teil kogu see protsess üle vaadata, võttes arvesse rohkem demokraatlikku äh, aruandekohustust, meil on tarvis rohkem, see puudutab äh, see puudutab neid majandussuuniseid ning iga-aastast majandusaru, aruannet, kus peaks olema äh, institutsioonide vaheline koostöö see ei pea, olukord ei peaks olema selline, kus Euroopa Komisjon tegutseb kinniste uste taga, ütleme, et näiteks Troika töö Kreeka ja teiste riikide puhul on täpselt selline kinniste uste taga tegutsemine, teatud küsimustes on meil tarvis pöörduda Euroopa kodanike poole ja otsida nende toetust. see ei puuduta, sest see ei asi ei ole ainult selles, et äh, kas Euroopa Keskpank, Olli Rehn või äh, komisjon tegutseb, vaid et neid toetab ka Euroopa Parlament. suur tänu! Läheme vastuste juurde, minister, teie peate esimesena lahkuma, vahest äh, vastate ennem, kui teie asendaja siia tuleb. Well, he told me he was going at quarter to four. ta ütles mulle, et ta läheb kolmveerand neli juba ära. siis tuleb riigisekretär Maybe it'll be a shorter question than this. Well, um, okay, a short question or... olgu lühike küsimus või teie küsimusele ei vastata, siin selles see probleem ongi. on, kui uh, ma aitäh, Sharon, nagu paljud äh, fik-, variraportorid juba mm, Euroopa semestri küsimuses sõna võtsid, siis ma arvan, et oleks äh, oluline äh, ka otse pöörduda ministri ja voliniku poole oleks tahtnud äh, rääkida pikemalt, aga teen lühidalt ja räägin põhilisest. härra minister, härra volinik, Euroopa semestri küsimus äh, praegusel kujul, nagu ta meil laual on, tundub olevat äh, läbinisti bürokraatlik. aga alates eurole üleminekust peale üritame me leida äh, Äh, mingit vahendit, mis võiks tagada tegeliku majandusjuhtimise. seda ei ole võimalik aga saavutada, kui meil ei ole nii-öelda majanduslikku parlamenti ning mõnes mõttes ma usun, et selles äh, tänases arutelus kogu protsessi demokraatlik legitiimsus ning see, äh, kes sellega on seotud, tegelikult seda kõike ei ole käsitletud minu mure on selles, et me ei saa Euroopa semestrit äh, luua ning äh, majandust juhtida ilma demokraatliku aruteluta ning ilma vahenditeta. liikmesriikide parlamentides äh, jah, käib see kõik läbi eelarvesuuniste. komisjon on meile välja pakkinud majanduskasvu suunised nii-öelda nagu ka härra Lambert ütles, aga tundub, et nõukogus käib veel üks debatt ja seal äh, räägitakse pigem Euro pluss äh, paktist. sellisel juhul oleks tegemist kahekordse demokraatia eiramisega, esmalt parlamenti ei kaasata kogu protsessi ning teiseks, et te räägite meile ühest äh, töövahendist, aga nõukogus hoopis arutatakse millegi muu üle ning mitte kellelgi ei ole mingisugust arusaama sellest ega ka võimalust sekkuda. jah, ma tean, et siin on kõnelejaid, kõnesoovijaid veelgi, aga nüüd peab sõna andma ministrile, muidu keegi ei saa oma küsimustele vastuseid. suur aitäh, Sharon! alustan viimasest küsimusest. ma ei ole kuulnud veel nõukogus, et oleks mainitud Euro plussi. Teil võib-olla tuleviku suhtes on õigus, aga mina praegu sellest teadlik ei ole. sellist äh, kurikavalat plaani olemasolevast menetluskorrast kõrval hiilida minu teada pole olemas. üldiselt tuleb tunnistada, et mit-, mitte mina ainult isiklikult, vaid äh, terve Poola eesistuja meeskond on arvamusel, et oleks väga hea, kui Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendidki oleks rohkem kaasatud. kuna ettepanekud liikmesriikide majandussuuniste puhul pärinevad komisjonist, siis neid tegelikult ei kontrollita senikaua, kui nad väljastatakse liikmesriikide parlamentide poolt. seetõttu oleks mõistlik, et protsessi kaasataks vahepeal ka Euroopa Parlament. loomulikult kui nende mõju saab olema samasugune nagu stabiilsus ja sidususplaanidel on, nagu seda ka küsimuses mainiti, siis minu arvates kui me soovime tõesti saavutada tõelist stabiilset avaliku sektori rahastamist, on meil tarvis selgeid ka, ka selgeid struktuurseid äh, reformiplaane, mis tooksid kaasa majanduskasvu. selles mõttes oleks väga kasulik et neid soovitusi tugevdataks läbi demokraatliku mandaadi ja demokraatliku aruandlus kohustuse. nii palju siis vastatu, vastuseks äh, selle demokraatia, äh, demokraatliku aruandluskohustuse kohta käivatele küsimustele. minu meelest oli selliseid küsimusi kolm. nüüd eelarve kahanemise küsimus. Ecofini järeldus ütles selgelt, et EBA peaks tegutsema nii, et uue, uus kapitali ähm, nõue üheksa protsenti ei tooks kaasa eelarve vähenemist, seda ei ole lihtne saavutada. EBA ning liikmesriikide järelevalveametid ning valitsused peavad äh, tõesti väga hoolsalt tegutsema, et seda saavutada. nüüd proua Hüübneri küsimus. tõepoolest. kui kõik riigid ajavad taga eelarve konsolideerimist, siis sellega ei käi kaasas vähemalt lühemas perspektiivis suurem majanduskasv ja oleks tõesti hea, kui riigid, mille avaliku sektori finantsseis on korralik, astud, astuksid oma eelarvepositsiooni puhul kompenseerivaid samme, kahjuks on selliseid riike Euroopas väga vähe. ning see klassikaline Keyneslik poliitika mis põhineb sellele, et keskpank rahastab selliseid samme, oleks vastuolus aluslepingutega. selline on praegune olukord. ma vist vastasin nüüd kõikidele küsimustele, suur tänu. Olli Rehn. suur aitäh. alustuseks proua Podimata küsimus ja kommentaar Kreeka kohta selge on see, et Euroopa toetab Kreekat. me oleme Kreeka partnerid ja Kreeka inimeste partnerid ning aitame neid äh, kriisist väljuda, kriisist, mis tuleneb äh, mineviku vigadest eelarve- ja majanduspoliitikas. loomulikult on see kahesuunaline tee on tarvis ka sotsiaalset lepingut Kreeka ja ülejäänud euroala vahel, selles mõttes, et euro, euroala on nõustunud Kreekat toetama tingimusel, et Kreeka lõpetab üle oma suutlikkuse elamise ning taastab oma majanduse konkurentsivõime. seega me ootame, et Kreeka täidaks oma kohustused, mis ta võttis endale e Euroopa Liidu IMF-i programmi raames ning kahekümne seitsmenda oktoobri Euroopa Ülemkogu ajal. nagu te isegi ära märkisite, on hädavajalik, et selle taustal oleks ka märkimisväärne rahvuslik ühtsus ning ma loodan ja eeldan, et üsna pea asub tööle Kreekas rahvusliku ühtsuse valitsus, mis tuleks kasuks kõikidele Kreeka inimestele. reformi ja majanduskasvu aspektid on siin loomulikult tähtsad, eelarve konsolideerimine ei ole, ei ole ainutähtis. meil on tarvis toetada Kreeka majanduskasvu ja meie töörühm üritab ka eden-, aidata kaasa sellele, et paremini ja kiiremini kasutatakse ära tõukefonde, edendamaks investeeringuid ja töökohtade loomist ning samuti kavatseme abi anda kriitilistes valdkondades, näit-, äh, näiteks äh, maksuhaldusalal kohalikes omavalitsustes. see on tõsiselt problemaatiline meie viimaste kogemuste põhjal me töötame seega kõikides vajalikes valdkondades, toetamaks Kreekat. aga ootame ka, et Kreeka peaks kinni kokkuleppest, mille me sõlmisime. nüüd Anuta Hübneri ja ka proua Podimata kommentaarid majanduskasvu kohta. meie töörühm toetab ju ka majanduskasvu saavutamist kaasatud ei ole mitte ainult Euroopa Komisjoni, vaid ka liikmesriikide eksperdid, sest sageli on nende teadmised ja kogemused isegi paremad kui komisjoni inimeste omad. samas tuleb tunnistada, et klassikaline Keyneslik eh, eelarve toetuse strateegia olukorras kus, kus riigivõlg jõuab üheksakümne protsendini SKT-st, ei ole mõistlik. praegune majanduse hangumine, kus majanduskasv on praktiliselt aasta lõpus null kahjuks, on kaasa toonud ka usalduse kadumise majanduste ning sageli ka Euroopa poliitiliste otsuste puhul. minu arvates on selleks, et usaldust Euro-, Euroopas üldiselt, mitte ainult euroalas, taastada, on lahendada riigivõlakriis ning leevendada selle mõju pangandussektorile. tagamaks, et krediidiandjad meie kodanikele, majapidamistele ja ettevõtetele oleks endiselt tegusad ning et laenutingimused ning seeläbi ka investeeringu ja tarbimistingimused meie kodanike ja ettevõtete jaoks oleks kindlad. miks? sest praegune finantsturgude kriis õõnestab ka meie majanduskasvu ning tööhõive vundamenti. seetõttu oleks vaja kõigepealt peatada allakäik, turgude rahutused ning seda saab teha ainult läbi rahustavate meetmete nii riigivõlakriisi jaoks kui ka pangandussektori tugevuse kindlustamise jaoks. proua Kruet-, proua Kulaari märkused nüüd, mis puudutab äh, kattumusi euroala otsuste ja majandusjuhtimise äh, taktika jaoks, siis kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ladina keeles on ütelus kordamine on tarkuse ema. ehk siis e, ei ole väga hull, kui euroala tippkohtumisel korratakse üle mõningad kuus paki põhimõtted, nagu näiteks eelarve tasakaal äh,, Äh, liikmesriikide äh, eelarveraamistikud, äh, liikmesriikide parlamentide soovitused eelarve- ja majanduspoliitikate jaoks ning tulevikus tegelete te sellega veel palju, nimelt komisjoni ning vastava volinike, voliniku soovituste järgimine, mis puudutab stabiilsuse kasvupakti. If I may, it's not repetition, they have kui tohib ära märida, siis, märkida, siis see ei ole äh, ülekordamine. Nad on lihtsalt välja jätnud selle, mille meie kuuspaki sisse panime. Te kustutasite järeldustest just selle, mida meie parlamendis nõudsime, et kuuspaki sisse kirjutataks. I have not deleted that as you know well. nagu te teate, mina seda ei kustutanud. mind see selline kustutamine absoluutselt ei huvita. otse vastupidi ma toetan, et äh, ministrid liikmesriikidest tulevad siia ning äh, äh, toetavad selliseid samme. härra volinik, seetõttu ma avalikkuse ees seda ka täna rõhutasin. tore, siis me oleme ju ühel meelel. mis puudutab nüüd demokraatliku vastutuse küsimust siis proua Pervež mainis Euro pluss pakti ja demokraatlikku aruandluskohustust, seal ma olen Euronõukogus natukene midagi sellest kuulnud, aga ma kinnitan teile, et me soovime seda Euro pluss pakti kaasata ähm, Euroopa poolaastasse ning majandussuunistesse ning seda kavatseme me teha läbi oma majandussoovituste, millega tuleme välja parlamendi ja nõukogu ees novembri lõpus. selles kontekstis kavatseme me esitleda ka oma ettepanekuid järgmiste sammude jaoks, mis läbi saab tugevdada majandusjuhtimist. samuti arvatavasti tuleme välja eh, eurostabiilsus alase rohelise raamatuga. niisiis, meil on nii lühema kui keskmise perspektiivi väljakutsete äh, jaoks juba strateegia olemas, mis puudutab majanduskasvu ja tööhõivet. kahekümne kolmandal novembril pärast seda, kui me oleme esitlenud seda iga-aastast majanduskasvu uuringut ning uusi ettepanekuid majandusjuhtimise tugevdamiseks, kaasa arvatud rohelist raamatut, tulen ma teie komisjoni ette tagasi. suur tänu! suur aitäh! härra volinik läheb ka vist kohe ära, aga härra Šuntis, vahest esitate oma küsimuse kõigepealt? härra Šuntis andis palju varem sinust märku. Eh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία... minul ei ole olnud veel võimalust nõukogu esindajatele küsimusi esitada, seega pöörduksin äh, härra Reini poole. tahaksin teid tõesti südamest tänada, sellepärast et äh, vastuseid andes üritasite te vastata neile küsimustele, mis me esitasime ka kirjalikult Euroopa semestri kohta. minul on järgmine äh, küsimus sel nädalavahetusel ilmus artikleid ajakirjanduses, kus öeldi, et eh, Euroopa Keskpanga ning eh, komisjoni ehm, meeskonnad eh, vaatavad, kuidas oleks võimalik võib-olla mõni riik välja arvata Eurotsoonist, see aga ei ole ette nähtud aluslepingutes sel nädalavahetusel samuti tegite te avalduse, mille kohaselt eh, öeldi, et eh, ei soovita, et Kreeka euroalast väljuks. me peame aga olema valmis kõikideks eh, juhtudeks ning see asi võib ka juhtuda. seega ma tahaksingi küsida, kas taoline uurimine, uuring on läbi viidud või mitte ning veel seoses äh, le-, aluslepingutega, kas Euroopa Parlament saab teada, milliseid stsenaariume kaalutakse raportites ja uuringutes. sel nädalavahetusel äh, te ütlesite, et selliseid võimal-, sellist võimalust ei arutata, aluslepingutes ei ole seda küll mingil määral ette nähtud. Thank you. There is no such study to which uh, you referred to. suur tänu. sellist uurimust ei ole, millele te viitasite. loomulikult komisjonil on vastutus inimeste heaolu osas, inimeste, Euroopa kodanike osas, me peame loomulikult arvestama mitmesuguste stsenaariumitega oluline on see, et äh, Kreeka poliitilised juhid äh, suudaksid valmida ühtsuse ja seada esikohale oma kodanike heaolu. ma eeldan, et äh, praegu käimasolevad tööd lõpevad rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamisega loodan, et need negatiivsed stsenaariumid ei äh, realiseeru ja Kreeka jääb äh, Eurotsooni, see on loomulikult äh, komisjoni soov. me loodame, et Kreeka suudab veenda oma partnereid selles osas, et ta teeb ära oma vajaliku kodutöö. tänan. ja nüüd Viki, palun. tänan nii. siin äh, räägitakse ebavõrdsest kohtlemisest äh, suurte ja väikeste liikmesriikide ja suurte ja väikeste fraktsioonide vahel, nii et äh, ma nõustun paljude kolleegidega, eriti just, mis puudutab investeerijate ja tarbijate usalduse taastamist, viimane sõltub ka avalikkuse toetusest Euroopa Parlamendi demokraatlik äh, vastutus peab rakenduma ja samuti liikmesriikide ja kodanike demokraatlik vastutus. me saatsime kirjalikud küsimused enne eelmise nädala tormilisi sündmusi, küsisime teilt äh, kuidas teie arvates Euroopa poolaasta mõjutab Eurotsooni riike ja teisi riike, eriti just neid riike, mis on äh, lubanud euro üle võtta, aga ei ole veel Eurotsooni liikmed. arvestades eelmise nädala arutelusid, härra volinik, äh, tuleks kasuks äh, see, kui te räägiksite meile nende riikide seisukohast, kes ei ole veel eurot üle võtnud, aga plaanib seda teha. ja kindlasti peaks nendel riikidel olema avalikkuse toetus, enne kui astutakse eurole ülemineku samm. me peame kindlasti tagama, et sellistel valikutel oleks avalikkuse toetus täna tänan. loomulikult on meil vaja avalikkuse toetust nendele reformidele, mille osas me kokku lepime ja ootan siinkohal koostööd Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentidega. viimased peaksid kindlasti paremini omaks võtma kuuese paketi poolt pakutavad vahendid ja meetmed. niimoodi on võimalik äh, paremini saavutada ka parlamentaarseid eesmärke. mis puudutab nüüd äh, eriarvamusi Euroopa poolaasta rakendamise osas äh, Eurotsooni riikidele, teistele riikidele, siis äh, Euroopa poolaasta iseenesest riikidel vahet ei tee. on äh, lihtsalt see sisuline erinevus, et äh, euroala riigid esitavad stabiilsusprogrammid ja teised riigid esitavad lähenemisprogrammid, aga suurt vahet ka seal ei ole. kuuene pakett puudutab ainult äh, euroriike ja kuuene pakett ei ole osa Euroopa poolaastast. sellegipoolest Euroopa poolaasta loob äh, raamistiku, milles hakatakse rakendama uusi majandusjuhtimispaketi vahendeid. selles mõttes seisneb vahe selles, kuivõrd võetakse endale kohustusi sügavamaks poliitiliseks ja majanduslikuks äh, integratsioonis. Äh, seda siis tulenevalt äh, euroalasse kuulumisest. ja erinevus on ka selles, kuivõrd rangelt oma reegleid, reegleid rakendada. nii et äh, põhimõtteliselt Euroopa poolaasta kehtib kõikidele liikmesriikidele, kahekümne seitsmele liikmesriigile. nii et äh, suur tänu nende väga mõistlike ja tõsiste küsimuste eest, ma vabandan, et ma pean lahkuma, aga Eurogrupi kokkusaamine algab äh, lähiajal ja kriisi haldamine euroalal on selline, kus peab äh, ka tõesti ise käised üles käärima, nii et äh, lahkun praegu, aga tulen varsti rääkima teile ka iga-aastasest majandusaruandest ja muudest teemadest. nii. meil on veel kolleege, kes soovivad küsimusi esitada ja ma tahaksin äh, kolleegidele meelde tuletada, et selle kuulamise eesmärgiks oli äh, välja selgitada, miks nõukogu on lahjendanud äh, komisjoni ettepanekuid. Diego, kas sa tahad endiselt? tänan, Sharon, aga minu küsimus oli volinikule. vabandust, ma ei saa siin midagi teha, kui kriis on käimas. Wolf, kas sul on veel küsimus? pange palun kõrvaklapid pähe minu arvates oli G kahekümne tippkohtumine Cannes'is äh, pettumus, suur šanss äh, magati maha, selle asemel, et saata kindel signaal maailma, näidati, et tegelikult ei usuta sellesse, mida on kavatsetud, kõik oli kehv, ilm oli kehv, äh, siis tuli see Kreeka referendumi küsimus ja teemasid ei arutatud ka põhjalikult läbi, mis siis toimus? pikka aega oli tabuks äh, see teema, et mõni riik äh, lahkub äh, eurotsoonist. ja nüüd see mm, tabu enam ei kehti, see on täiesti reaalne võimalus ja see on halb signaal. teiseks hakati spekuleerima sel teemal, et kas äh, EFSF-i võimendamisele lisaks ei tuleks mitte kasutada riikide valuuta- ja kullareserve, et äh, anda EFSF-ile veelgi rohkem tulejõudu ja see näitab äh, turgudele ja kodanikele, et kaheldakse selles, kas eelmise nädala otsused on piisavad ja ebakindlus aina süveneb. seega ei äh, saadetud välja signaali selle kohta, et G kakskümmend on ühtne, kõik tahtsid teineteist äh, õpetada, samas äh, USA olukord ei ole sugugi parem kui meil. Hiinas arvatavasti on halbade laenude osakaal üks koma kolm miljardit eurot Äh, see puudutab siis erapanku. ja G kahekümne mõningad riigid äh, teatasid, et oma ebasoovitavas käitumises nad tulevikus midagi muuta ei kavatse, nii et äh, kogu see kokkusaamine pigem õõnestas turgude usaldust. ja võib-olla tuleks selliseid asju edaspidi vältida, tänan Thank, thank you for, for this question. I, I will try. Tänan selle küsimuse eest. Üritan vastata. Eesistujana me ei osalenud äh, Cannes'is. See on Euroopa Liidu presidendi privileeg, nii et Poola president seal kohal ei olnud teatud määral ma jagan teie arvamust äh, selles osas, mis toimus äh, Cannes'is. puudu on poliitilistest kokkulepetest, ei ole pandud paika, milliseid meetmeid on vaja selle keerulise olukorra lahendamiseks. aga see arvatavasti ei olnud viimane kohtumine sel aastal. on oodata veel teisigi sarnaseid kokkusaamisi. Nendel kokkusaamistel üritatakse lahendada probleemi, millega me praegu silmitsi oleme. mis puudutab kohtumise detaile, siis äh, me räägime G kahekümne kohtumisest ja tippkohtumise järelmeetmetest äh, homme ECOFIN-i koosolekul. ja loomulikult äh, mõned siin parlamendis täna tõstatatud küsimused äh, tõstatatakse ka ECOFIN-i koosolekul homme. üritame leida mõningaid vastuseid, aga praegusel hetkel ei ole mul võimalik anda teile häid vastuseid nendele küsimustele, tänan. Uudo, palun. tänan. on hea, et riigisekretär on veel meiega ja me saame küsimused kõik läbi võtta. üks kolleeg Hübneri küsimus jäi veel õhku rippuma. küsimus selle kohta, et äh, kuidas me peaksime edasi liikuma, arvestades neid kehvi majanduskasvu näitajaid ja kui ainult säästa, siis me kasvu ei saavuta. kuulasime nõukogu eesistujat ja kuulasime volinikku, mõlemad ütlesid, et me ei saa geinistlikult äh, läheneda siin asjale, vaid tuleb äh, lahendada riigi võlakriisi küsimus. härra riigisekretär, te olete ise olnud väga aktiivne finantsturu seadusandluse edendamisel. volinik ja nõukogu ütlevad, et me ei saa majanduskasvu stimuleerida, kuna tuleb äh, lahendada riigi võlakirjakriis. kui kolleegid Goebbels, Confin ja teised äh, tegelevad siin seadusandlusega finantsturgude teemal, näiteks kui me räägime lühikeseks müügiks, siis selleks kulub äh, terve aasta. aga nüüd äh, nõukogu on mitmeid meie ettepanekuid blokeerinud ja nüüd öeldakse, et ei ole võimalik äh, majanduskasvu stimuleerida, vaid enne tuleb äh, lahendada kriis. meil on olnud äh, eriarvamusi riskifondide osas. nõukogu on blokeerinud seadusandlust ja nüüd äh, G kahekümne tippkohtumisel öeldakse, et need äh, riskipangad on probleemiks ja varem ei öelnud seda keegi niimoodi välja. see ei ole nüüd suunatud teie kui isiku vastu, aga ma tahaksin pöörduda nõukogu poole ja öelda, et äh, kui kaua veab äh, nõukogu Euroopa avalikkust ninapidi, öeldes, et äh, ei ole mingeid äh, lahendusi, kui tegelikult see nii ei ole ja me ei äh, identifitseeri üldsegi neid kõige olulisemaid punkte. ma loodan, et tuletisinstrumentide ja teiste aspektide osas äh, me keskendume ka lahendustele, mitte ei lükka kõike edasi kuskile kaugesse tulevikku nagu seni. meil on siin sügav demokraatlik lünk, mis eksisteerib mitte parlamendis, vaid nõukogus ja nõukogu äh, põhimõtteliselt äh, räägib siin Brüsselis üht, koduriikides teist. nüüd äh, majandusjuhtimise pakett äh, näeb äh, ette meile kaasotsustamismenetluse, meil on siin nii-öelda kolmikvõim, äh, parlament, nõukogu, praegu on see kõik väga läbipaistmatu siin on tegemist äh, nõukogu vastutusalaga, kus meil on äh, tugev poliitiline kriis ja me peame avalikkuse silmis selgelt välja tooma, kes mille eest siin vastutab täna. aitäh nende küsimuste eest ja ma alustaksin Euroopa semestri kasumiga, mis on äh, meie arutelude peamiseks teemaks jah, me ei hakka äh, praegust süsteemi muutma, enne kui me oleme näinud, millised on tulemused. E, piloot poolaast-, poolaastaga. loodetavasti järgmine aasta on esimene aasta, kus oleks siis õige aeg arutada Euroopa poolaasta ümber toimuvat ning see selle erinevaid vahendeid ja muuhulgas ka läbipaistvust. ma arvan, et juba praegu või võiks Euroopa Parlament selle panna oma töökavasse järgmiseks aastaks. nagu ütlesin ma ei tahaks praegu hakata hindama seda, kuidas ja mis alusel komisjon oma soovitused välja töötas. ja kas need on äh, osutunud äh, tõhusaks või mitte. Euroopa poolaasta osas tuleb ütelda, et meil on pigem siin tehnilisi järeldusi, mis puudutavad äh, ajastamist, aga ma ei tahaks hakata nüüd seda arutama hakata Te rääkisite dialoogist institutsioonide vahel ja selleks, et äh, seda dialoogi tugevdada ka majanduspoliitikas ja ka Euroopa poolaasta raames, sest et see on taoliste arutelude raamistikuks, tahaksin meelde tuletada, et Sixpackis juba lepiti kokku selles, et me loome, edendame majanduslikku dialoogi. ja see dialoog on juba pihta hakanud. ma usun, et praegune kohtumine on ka heaks näiteks sellest. väljakutsed, mis on seotud äh, majandusliku dialoogiga, sellega, kuidas muuta see düma-, dünaamiliseks Euroopa poolaasta, poolaastal on oma ajakava, aga samas peame arvestama reaalse olukorraga päris maailmas, väljaspool meie institutsioone. viimaste kvartalite jooksul on küll väga dünaamiliselt toimitud, keerukas on aga leida head kompromissi ja ja sobitada dialoogi meie ajakavaga. majanduskasvu kohta mainisite seda seoses euroalaga ning ütlesite, et äh, majanduskasv nõrgeneb. ma usun, et Keskpanga otsus vähendada intressimäärasid on üheks signaaliks sellest, et Keskpank usub, et äh, tuleb kuidagi toime tulla kehveneva majandusliku olukorraga aga see ei ole mitte ainus lahendus. ma nõustun, et äh, see ei ole tõhus, kui kõik liikmesriigid äh, finantsküsimustes äh, kärpeid sisse viia, aga nagu Olli Rehn ütles, meie jaoks on probleemiks väga kõrged võlad kolmekordse A-ga riigid on tõsistes raskustes. aga ma usun, et praegu teoreetiliselt oleks mõttekas ainult neis riikides äh, taolispoliitikat ellu viia, kus äh, riigivõlg on madalam nagu ka enne äh, öeldi, nagu härra minister ütles, et selliseid riike on vähe, kus kesk panga sekkumine mm, neisse küsimustesse on välistatud äh, põhiseadusega. selliseid riike on, vabandust, nii et äh, see kõik on väga keeruline kõike seda arutatakse jällegi tõenäoliselt täna. ka Eurogrupi kohtumisel nii täna õhtul kui ka homme Ecofinis, sellepärast et me mõistame, kuivõrd tõsine olukord on. ja praegu siis sellega lõpetaks. jah Werner Langen ja Skikluna veel kaks küsimust. jah, where Udo has left. suur tänu. ma jätkan sealt, kus eelkõneleja lõpetas. paljudel juhtudel, nagu ka viimasel aluslepingu muutumise puhul räägiti eurost tervikuna. miks me ei peaks siis oma majanduspoliitikas ka euroala tervikuna kohtlema? siin on öeldud, et teatud riikides on, järjest rohkemates riikides on äh, üle üheksakümne protsendi SKT-st riigivõlg ning see äh, pärsib edasisi kulutusi. aga miks ei peaks siis mik-, miks me peame standardiks võtma sellised riigid nagu Kreeka? see, mik-, miks on IMF-il ja teistel palju raskem neid öö, äh, riike rahastada, on see, et nad ütlevad, et vaadake euroala, seal on no, riigivõlg väga kõrge. samas on paljusid riike, kus riigivõlg on palju madalam kui USA-s või Jaapanis. seetõttu peaksime me euroala kohtlema tervikuna. ning siis vaatama, millised riigid saavad endale selliseid samme lubada kindlasti on riike, mis saavad endale lubada teatud tööhõivekavasid, teised aga mitte. me ei saa standardiks võtta ainult neid riike, kus riigivõlg on suurem kui üheksakümmend või sada protsenti SKT-st. me ei saa seda endale lubada uh,. Werner, if you want to come in now. Werner, kas soovid nüüd sõna? tänan soovin äh, toetada seda, mida ütles kolleeg Pullmann. tõsiasi, et äh, eurokriisis mitte ainult ei leiutatud uusi vahendeid, vaid äh, sellepärast, et ei usaldatud komisjoni või taheti Euroopa Parlamendist kõrvale hiilida, et siis valiti valitsustevaheline meetod standardiks, aga see on äh, küsitav just äh, demokraatlikest aspektidest lähtuvalt. ja kui nüüd äh, vaadata viimase kümne tippkohtumise ajalugu viimase pooleteise aasta jooksul, siis aktiivne komisjon oleks teinud juba vastavad ettepanekud ja Lissaboni leping äh, oleks andnud äh, ka otse valitud äh, parlamendile demokraatliku legitiimsuse ja siis nõukogu topeltenamusega oleks saanud omalt poolt äh, otsustada, aga sellest menetlusest äh, hiilitakse nüüd äh, kõrvale. Lissaboni leping äh, pidi tooma poliitilise edusammu, nüüd tekib küsimus, et kas see Lissaboni leping kukub läbi, kui ministrid ei pea olemasolevatest lepingutest kinni ja komisjon vaatab sellest kõigest mööda. näiteks Rootsil ei ole eurost loobumise õigust ja komisjon ei maini ja ei manitse Rootsit, et Rootsi peaks euro üle võtma, ainult Taanil ja Ühendkuningriigil on loobumisõigus ja see on minu jaoks täiesti äh, skandaalne. ja artiklid äh, sada kakskümmend kaks on nüüd äh, üle vindi keeratud, et igatepidi õigustada valitsustevahelist meetodit ja kui me tahame olla õigusriiklik äh, liit, siis me ei saa sellist käitumist lubada. Poola eesistuja on väga keerulises olukorras praegu. näiteks finantsturu määrust ju Ühendkuningriik ainult äh, blokeerib ja Lissaboni leping äh, oma topeltenamusega meid ka ei aita. siin Poolal mingisugust vastutust kanda ei ole, aga ülejäänud Eurotsoon ja kakskümmend seitse liikmesriiki küll vastutavad täna. Uh, suur tänu nende küsimuste eest. esimesele küsimusele vastuseks ütleksin järgmist mitte institutsioonid ei, ei äh, käsitle euroala tervikuna, seda teevad finantsturud. ja see, äh, ja, ja nemad ei kohtle euroala ühtse piirkonnana. ma arvan, et pärast äh, kriisi ning majandusjuhtimise reformi Euroopas oleme me sellisele ideele lähemal, et meil on ühtne euroala ja siis saab teie küsimusele vastata positiivselt. nagu ma ütlesin, siis finantsturud kohtlevad Euroopa Liitu või euroala piirkonnana, kus on üks valuuta, kuid erinevad huvid, erinevad eelarvepoliitikad, erinevad võlamäärad ja nii edasi. seetõttu on keeruline neid veenda. ning ka Euroopa institutsioonidel on keerulisem olukorda lahendada, seetõttu ongi äh, praegune situatsioon nii raske? Kreeka on ainult üks näide. sellest, kui keerukas praegune olukord on. aga ma arvan endiselt, et euroala pärast kümmet ühteteist aastat ei ole endiselt veel jõudnud valuuta piirkonnaks, mis on optimaalne. on levinud arvamus, et Euroopa lähenemine erinevatele küsimustele on parem kui valitsustevaheline. ma loomulikult nõustun sellise avaldusega, aga ma arvan, et see olukord tuleneb praegustest aluslepingutest ja sellest, et erinevad euroala riigid ja Euroopa riigid on erinevates olukordades. Poola on ka riik, kus ei ole erandi väljajäämise võimalust euroalast. meil on loomulikult kohustus ja me oleme teadlik sellest, liituda euroalaga. meil on öö, äh, õiguslikult era-, erandiõigusega riigid, seetõttu mainiti ka referendumit. ma arvan, et riikides, millel ei ole väljajäämisõigust, ei ole mõtet referendumeid korraldada, sest me oleme juba, juba nõustusime euroalaga liituma kahe tuhande neljandal aastal, kui me liitusime Euroopa Liiduga aga siis me eh, suutsime saavutada ka seda, et meil on erand euroga liitumise kohta. suur tänu, lõpetame selle kuulamise. lisaksin siinkohal, et aluslepingu kohaselt on Euroopa Liidu valuuta euro. ja kuigi on riike, mis ei pea otseselt liituma euroalaga, tähendab see siiski seda, et neil on lõpuks võimalik liituda, õigusriik liituda euroalaga. seetõttu on meie kõigi huvides, et euro oleks edukas. suur aitäh teile, et te asendasite ministrit ning nüüd läheme edasi oma päevakorra järgmise punkti juurde, suur tänu um,. If I move on now to point four. päevakorrapunkt neli. Euroopa Liidus kasutatav Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem mina olen raportöör esimehe kohal. kuna keegi teine ei viitsinud seda raportit koostada. teen väga lühikese sissejuhatuse sellesse teemasse. ma tean, et kohal on ka Eurostati esindajad, võib-olla nemad annavad ka lühikese ülevaate olukorrast. võib-olla kohal olevad variraportöörid leiavad ka selle kasuliku olevat ma toon välja mõningad aspektid ning siis vahest annan sõna vari- äh,, Eurostati esindajale ning variraportööridele. palju meil selle punkti jaoks aega nii või naa ei ole. see ettepanek soovib muuta äh, Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi äh, üheksakümne viiendast aastast. see tekst põhineb Äh, rahvamajanduse arvepidamise ÜRO kahe tuhande kaheksanda aasta konventsioonil, kuigi ESA kaks tuhat kümme uus dokument meil läheks kaugemale rahvamajanduse arvepidamise süsteemist, kuid ta on sellega kooskõlas. see tekst koosneb määrusest endast ning kahest lisast, lisa A sisaldab metodoloogiat praegustest standarditest, definitsioonidest, klassifikatsioonist ning äh, arvepidamise reeglitest ning lisas B on kirjas andmete ülekandmise programm. nõukogu võttis juba vastu lisa A, ilma et nad sinna midagi sisulist oleks lisanud ning töö lisa B kallal käib. ning eeldatavasti kestab see töö veel mitu kuud. üldiselt on kogu see ettepanek üle tuhande lehekülje pikk ning on üsna tehniline aga me ei tohiks pigistada silma kinni asjaolu ees, et see on poliitiliselt tähtis. minu ettepanek on kohelda seda sellist, kui, kui sellist raamistikku ning töötada edasi positiivselt, peame ootama veel erinevatest allikatest pärinevat informatsiooni, eriti oot-, peame ära ootama, mida nõukogu teeb erinevates töögruppides. mul on siin neli teemat välja toodud, mis minu arvates võivad olla olulised. esiteks, minevikus sõjalised ning teadus- ja arendustegevuse kulutused on SKT arvutustes äh, liiga vähe esindatud äh, ning need muudatused toovad kaasa muuda-, kaheprotsendilise muudatuse SKT-st. see toimub ülemaailmselt, sellel mingisugust erilist tagajä-, äh, tagajärge tegelikult ei ole, võtke see lihtsalt teadmiseks. mis puudutab delegeeritud akte, siis Euroopa Keskpank palus, et nendega ka konsulteeritaks. et, et nad saaksid ka oma ettevalmistavas töös neid arvesse võtta. Nad võiksid, saaksid siis arvutada, kas delegeeritud aktid oleks ka majanduslikult äh, tasuvad ning et kas kogu infot äh, kogutakse võrreldavalt, nagu te teate, siis Euroopa Keskpank Eh, on peamine statistika koguja ning me peame nüüd mõet-, mõtlema, kuidas EKP kaasatakse sellesse protsessi. tavaliselt nad selles protsessis ei osale, aga neil on omad huvid siin mängus. niisiis me peame mõtlema, kuidas sellega edasi minna. lisa B. andmete edastamine. siin on kirjas see, kes saadab eh, millal äh, kuhu ja kellele andmeid. tavaline ajalimiit on kaheksakümmend viis päeva. Eurostat soovib infot saada kaheksakümne päeva jooksul. Euroopa Keskpank toetab eh, ka seda, et eh, seda ajalimiiti vähendatakse, mida kiiremini nad info kätte saavad, seda parem. liikmesriigid arvavad, et see on üsna suur koorem, eriti võttes arvesse, et nende liikmesriikide statistikaametite eelarved suur, suurel osal juhtudest äh, seoses kõikide teiste kärbetega vähenevad ning mina arvan isiklikult, et andmeid on vaja võimalikult kiiresti ja reaalajalikult, kui võimalik. me uurime erinevaid võimalusi, kuidas seda teha, aga see on veel eraldi teema. ja lõpetuseks on, räägitakse siin sellest, milliseid andmeid täpselt kogutakse, selle üle otsustati juba üheksakümne kolmandal aastal Eurostati poolt, kui valmistati ette ESA üheksakümmend viis õigusakti. praegusel hetkel on see pretsedent siis, kuigi liikmesriikidel on võimalus äh, vastuväiteid esitada. Need olid need mõningad teemad, mida me võiksime oma raportis arutada. variraportöörid noogutavad, seega annan sõna Eurostatile, vahest on neil veel lisada paar sõna, palun. Thank you very much, Mrs President and um, I, I can't be very suur tänu. ma teen väga lühidalt, te rääkisite suurema osa jutust juba ära. nagu te ära märkisite, siis Euroopa arvepidamise süsteem on paika pannud metodoloogilise raamistiku rahvamajanduse arvepidamiseks Euroopas. et nagu te teate, siis see on väga oluline Euroopa Liidu poliitikate jaoks, nagu tõukefondide rahade jagamine, kasvu- ja stabiilsuspakt, avaliku sektori rahastamise jälgimine, majandusanalüüs ja nii edasi. see määrus koostati viisteist aastat pärast esimest ESA määrust, sisuliselt struktuuri ei muudeta ja meie mõjuhinnang, nagu te ära märkisite õigesti, näitab, et umbes kaks protsenti SKT-st Äh, suureneb äh, meie, äh, see süst-, need kulud suurenevad tänu sellele muudatustele. see puudutab siis teadus-arendustegevust, sõjalisi kulutusi, ähm, omaniku õiguse muutumisest tulenevad muutused, samuti analüüsitakse detailsemalt pensioniskeeme, parandamaks võrreldavust tehnilisest küljest on nõukogus suur konsensus metodoloogia muutuste koht-, puhul, aga me endiselt veel arutleme andmete edastamise programmi üle. majandus- ja finantskriisi ja eelarvekärbete ajal liikmesriigid loomulikult arvavad, et me peame oma andmete edastamise programmi muutustes olema ettevaatlikud. aga samas ma arvan, et järgmise viieteist, kahekümne aasta jooksul on meil tarvis ka ambitsioonikat andmete edastamise programmi. ning seda ambitsiooni kavatseme me siin säilitada. me üritame erandite arvu vähendada liikmesriikide jaoks ning me loodame eriti, et mõningate elementide kaasamine, nagu näiteks pensionite informatsioon või teadus- ja arendustegevuse rekapitaliseerimine, neid vaja, on vaja toetada. meil on vaja rohkem infot oma majanduse kohta ning nagu viimased aastad on näidanud, siis on teatud lüngad ning nõrgad kohad meie infokogumise süsteemis majanduse kohta. loodetavasti see ettepanek on kasulik olukorra parandamisel. Teie poolt välja toodud teemad, neist puudutan ma ainult ühte, delegeeritud aktid. meie tegime ettepaneku, et delegeerituid akte kasutataks rohkem, meie arvates on see oluline, võttes arvesse, kui kiiresti majandus meie maja riikides muutub. meil on vaja ka siis kiiremat viisi, kuidas metodoloogiat muuta, kohaldada, kui me räägime liikmesriikidest info saamisest. liikmesriigid kui nii võib öelda, ei ole just eriti entusiastlikud selle ettepaneku üle, aga ma arvan, et meil on tarvis paindlikku viisi siin. seetõttu tegime me selle ettepaneku ning loodetavasti te toetate meid. loomulikult oleme me välja töötanud erinevaid viise, kuidas Euroopa Keskpangaga dialoogi pidada, me teeme nendega koostööd igapäevaselt, igasuguse statistika puhul lood-, loodetavasti toetate te meid ka siin, suur tänu! aitäh! kohal on ka nõukogu esindaja, kes palus sõna. tavaliselt me seda ei tee, aga ma olen valmis teile sõna andma, kui te just eriti kaua ei kavatse lobiseda. kes teist sõna soovis? keegi? E, e, suur tänu, proua esinejana me tahtsime lihtsalt öelda, millises staadiumis me oma töödega praegu oleme, kui te lubate. kõigepealt, mis puudutab äh, vastavat kokkusaamist, andmete edastamise tähtajaga on tegelenud nõukogu vastav töögrupp, teemat käsitletakse, otsust ei ole veel vastu võetud, tegemist on horisontaalsete küsimustega ja see puudutab ka tabeleid. ka lisas B on meil tabel, kus räägitakse andmete ülekandmisest. nüüd, mis puudutab äh, erandit, siis äh, neid punkte käsitletakse hiljem, pärast äh, seda, kui andmete ülekandmisprogramm on paika pandud siis saame rääkida ka sellest, millised on liikmesriikide erandidega seotud äh, taotlused. ka esimese määruse osa kohta ei ole arutelud veel alanud, nende juurde jõuame hiljem, tänan. suur tänu. Theodor tänan esinaine. ma arvan, et praegu on õige aeg parendada antud süsteemi. mis puudutab rahvamajandust ja regionaalset arvepidamist. me nüüd äh, vaadates äh, SKT ja avalike kulude suhet, siis äh, oleme teinud äh, edusamme ja meie majanduspoliitika sõltub suuresti riiklikust äh, arvepidamisest, nii et meetodeid tuleb kaasajastada. heaks saavutuseks on see, et sisse on jäänud äh, satelliitkontode äh, mõiste, et äh, arvestada kõikide tegevuse liikidega, mida ei ole võimalik ainult rahaliselt defineerida. oleme maininud siin saaste mõju, rääkinud sellest, kuidas mõista ja mõõta jõukust erinevates liikmesriikides. nii et kui nõukogu on lisa A osas kokku leppinud, siis oma aruteludes tulevikus peaks Euroopa Komisjon ja Statistikaamet äh, pöörama tähelepanu eriti just inflatsiooni küsimusele, kuidas see mõjutab SKT-d on ju erinevus äh, tarbimisel põhineva inflatsiooni ja muu inflatsiooni vahel. kui majanduskasv on üks, kaks protsenti ja inflatsioon on kaks kuni kolm protsenti, siis äh, kõik äh, inflatsiooniga seotud vead mõjutavad ka otseselt SKT-d. me peaksime mõtlema järele selle üle, kuidas äh, me arvepidamises äh, käsitleme finantsteenuseid me ei ole kasutanud piisavalt ka sotsiaalset arvepidamise maatriksit, mis äh, kindlasti mõjutab tugevalt äh, sektoripõhist arvepidamist. hästi, ootame ära teie raporti ja teeme siis teiega koostööd. tänan, Edward! tänan, Sharon! rahvamajanduse regionaalse arvepidamise süsteemi ülevaatamine pärast viiteist aastat on igati tervitatav, palju tööd on tehtud ära ka ÜRO-s, aga ka Euroopa Liidus peaksime me kindlasti ülevaatamise läbi viima, see oleks meile kasulik, peame defineerima Euroopa Liidu vajadused, aga samas me ei tohiks vastu minna USA süsteemiga mis puudutab nüüd äh, poliitilist vaatenurka, siis äh, SKT-d äh, kasutatakse võrdlusalusena, ükskõik, kas me räägime majanduskasvust või inflatsioonist. ja paljud inimesed ei saa aru, et tegemist ei ole kõige õnnestunuma võrdlusalusega see ei äh, sisalda näiteks kodumajapidamiste äh, panust äh, ja see mõõdab avalikku sektorit, aga osades riikides on selle osakaal isegi kolmkümmend või viiskümmend protsenti ja mõõdetakse ainult sisendit, mitte väljundit, nii et kui on tegemist ebatõhusate avalike sektoritega, mis äh, annavad tööd paljudele inimestele, aga toodavad vähe, siis ähm, see kõik ei kajastu ja need äh, avalikud sektorid, mis on tõhusamad ja mille väljund on kõrgem, siis äh, nende väljundit ei võeta kuskil arvesse rahvamajanduse arvepidamises ei leia me ka kuskil märkeid keskkonnasektori kohta, me räägime siin rohelistest äh, töökohtadest, äh, pööratakse tähelepanu tootmisele, meil on siin pilootprojektid äh, ja nii edasi. ja loodetavasti tootmise kategoorias tehakse alakategooria rohelistele töökohtadele, mis aitaks meil Euroopa Liidus identifitseerida tulevikuperspektiiviga sektorid. nii et äh, laia las-, laastus tervitan seda ülevaatamist, aga jääme ära ootama ka täpsemaid äh, fakte. mina, variraportöör, teie, proua esinaine, ma usun, kõik kolleegid, me loodame, et me saame hea raporti sel väga olulisel teemal. tänan. nagu ma juba ütlesin, siis äh, jah, esinaisena ma seda teemat äh, ajan ja aseesimehed mind ka aitavad. raporti projekti tahame me saada valmis äh, detsembriks, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks kaheksateist jaanuar. arutlusele tuleb teema veebruari lõpus ja hääletus peaks toimuma kahekümnendal märtsil ja siis mai alguses jõuame selle teemaga täiskogule. ma usun, et esimesse raportisse me peaksime kaasama kõik need ideed, mida me siin täna kuuleme, siis meil on ka võimalus äh, olulised asjad äh, välja sõeluda. nii et äh, suur tänu teiepoolse panuse eest ja nüüd lähme edasi päevakorrapunkti number viis juurde. teemaks on energiatoodete ja elektrienergia maksust majapidamisühenduse raamistik. Astrid Lulling on siin raportöör ja kahjuks Philip Lambert, kes soovis ka siia tulla, ei jõudnud siia. Astrid, sul on sõna. jah, aitäh. esimese arvamuste vahetuse käigus, mis leidis aset kolmekümne esimesel augustil, siis ma selgitasin, et kui me vaatame läbi energiamaksustamise direktiivi, siis komisjon on teinud äh, hoopis tõsisemaid ettepanekuid kui lihtsalt praeguse teksti kohandamine, vaid äh, siin on tehtud ettepanek lausa Koperniku revolutsiooni läbiviimiseks, millel oleks nii otsene kui ka kaudne pikas perspektiivis tekkiv mõju. olukord on keerukas minu jaoks, sellepärast et väga palju on vastuolulisi kommentaare tehtud ettepaneku kohta ja ma lootsin väga, et saan siin toetuda kolleegide toetusele, olgu tegemist variraporteeridega või mitte. me oleme kõvasti selle küsimusega tööd teinud ja äh, ära kuulanud ka ministeeriumide, tolliametite äh, ning eh, kodanikuühiskonna ning eh, sektori enda arvamused. kõik eh, on veendumusel, et see tekst on väga oluline, aga nende suhtumine sellesse on väga erinev ja arvamused lausa vastuolulised. ma olen üritanud selle põhjal koostada oma raporti eelnõu ning jõuda mm, sidusa tasakaalustatud dokumendini, millest võiks saada kompromissi aluse nõukogus. praegu on siis tegemist konkreetse töö alusega ja loodetavasti äh, kolleegid ka saavad sellesse heasoovlikult suhtuda. esmalt põhimõtete kohta ma tahaksin toonitada et, et tegemist on väga olulise panusega Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia elluviimisesse, selles osas, mis puudutab kasvuhoonegaaside vähendamist. nii et tegemist on põhitähtsa äh, küsimusega, aga see energia maksustamine on niivõrd laiahaardeline teema ning me ei saa siin piirduda ainult sellega, et arvestame ainuüksi kliima ja keskkonnapoliitika vajadustega. ma usun siiralt, et energiapoliitika vajadused ning ka tööstuspoliitika omad on samavõrd olulised. seega ma leian, et tuleks leida õige tasakaal erinevate küsimuste osas, mis võivad olla ka vastuolulised, nii et me saaksime Euroopa Liidu tasandil seeläbi tugeva märguande anda ja seda kõike ma olen üritanud ka oma raportis teha. samuti ma leian, et oleks mõistlik üritada tagada suurem sidusus kõikide erinevate omavahel seotud küsimuste vahel, mida praegu käsitletakse ühenduse erinevates institutsioonides, muuhulgas ka parlamendis ja muuhulgas puudutab see ka energiatõhususe direktiivi, eh, mida analüüsib ka üks teine parlamendikomisjon. meil tuleb samuti kokku leppida äh, peamistes eh, joontes energiapoliitika mm, osas Euroopa Liidus. ma tean, et eh, võib-olla on siin tegemist eh, soovunelmatega, aga siiski oleks hea, kui me nii kaugele jõuaksime. nüüd tagasi raporti juurde ma tahaksin soovitada teile toetada ehm, komisjoni metoodilist lähenemist, mille aluseks on maksustada kahel alusel energiasektori CO2 eh, ning eh, energia sisu eh, põhjal. selline süsteem on loogilisem ning ka sidusam kui varasem ettepanek ning seeläbi on võimalik edendada, soosida ja edendada mõistlikumate energiavahendite kasutamist ning äh, selliste energiaallikate kasutamist, mis saastavad vähem. CO kahe maksu sisseviimine, milleks oleks kakskümmend eurot tonni kohta, peaks tagama ka kahekümne miljardi ulatuses maksutulusid kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks alates aastast kaks tuhat kakskümmend, mis muidugi ei ole vähetähtis keerukas eelarvelises olukorras. üheks äh, kõige tuntavamaks tagajärjeks aga komisjoni uue ettepaneku puhul ehk siis proportsionaalsusest kinnipidamine liikmesriikides erinevate lävedega äh, seoses äh, Äh, seda ma toetada ei saa, ma olen väga palju konsulteerinud selles küsimuses ning äh, ära kuulanud erinevad arvamused. ma olen üritanud arvesse võtta liikmesriikide seisukohti. kõik liikmesriigid peale kahe-kolme on oma vastuseisu väljendanud ja ma usun, et meie Euroopa Parlamendina peaksime siiski arvestama poliitilise reaalse olukorraga. isegi kui tegemist ei ole kaasotsustusega, leian ma, et meie rolliks ei ole teha ettepanekuid, äh, selliseid ettepanekuid, äh, mille vastuvõtmisvõimalused on väga väikesed, vaid me peaksime eelkõige välja töötama äh, selliseid kompromisse, millega nõukogu saab nõustuda, olgugi et parlamendi seisukohad võivad tunduda nende jaoks vähem ambitsioonikad kui algne Euroopa Komisjoni ettepanek siin tuleb olla teadlik sellest ka, et proportsionaalsusest kinnipidamine liikmesriikides on otseselt seotud sellega, kuivõrd kõrgeid maksumäärasid hakatakse kehtestama kahekümne seitsmes liikmesriigis erinevate energiaallikate puhul. siiamaani on kehtinud miinimummäärade süsteem proportsionaalsuse põhimõttel, põhimõte mõjutaks tugevalt ja destabiliseerivalt ka praegust olukorda, see on selgeks näiteks ning selle üheks väga selgeks näiteks oleks diiselkütuse hinna oluline tõus liikmesriikides. tööstuspoliitika vallas üldiselt kui diiselkütuse hind tõuseb tugevalt, tooksin näiteks Saksamaa. Saksamaal on äh, hinnatõusuks kolmkümmend üks senti liitri kohta aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja see muidugi mm, äh, põhjustab rohkem probleeme, kui äh, selle meetmega neid probleeme lahendatakse. lisaks sellele on Euroopa Liidul äh, oluline konkurentsieelis võrreldes teiste maailma osadega. diiselmootorite tehnoloogilises arengus arendustegevus aga tähendab seda, et me peame alal hoidma ka oma teadustöö ja selle tipptaseme tagama ja see on üheks meie majanduse peamiseks trumbiks. seega ma arvan, et ei oleks mõistlik, et me Euroopa autotööstusele, kus, äh, mis peab toime tulema väga karmides konkurentsitingimustes kolmandate riikidega ja kus on ka struktuuriprobleeme, me ei peaks veel äh, nende olukorda liigselt destabiliseerima. üleminekuajast rääkides, kümme aastat ei ole selline aeg, mis võimalduks, võimaldaks amortiseerida kahjusid teine äh, sisuline argument proportsionaalsuse vastu puudutab äh, tarbimishinda. inflatsiooni oht, äh, mis tuleneb teatud kütuste hindade tõusust, on miski, millega tuleb arvestada, seda enam, et liikmesriigid ei ole äh, võimelised, võttes arvesse praegust kehva riigieelarvete olukorda, täna pärastlõuna esimesel poolel me sellest ka rääkisime, nad ei ole, nad ei saa loobuda bensiini eh, maksustamisest. tarbijaid seega, eh, tarbijad oleksid negatiivses olukorras, eh, ka kogu sektor äh, Äh, ning äh, avalik transport äh, hind tõuseks ning energia hinna tõus juba praegu tegelikult on peamiseks inflatsiooniallikaks. keskpank, keskpanga andmetel ulatus see kolmeteist kuni kuueteist protsendini, sellepärast et hinnad ja inflatsiooni kasv on olnud kolm protsenti, see tuleneb eelkõige nafta hinna tõusust. nafta hind on äh, kolmeteist, kuueteist protsendi võrra aastaga tõusnud. ma usun, et tuleks iga hinna eest vältida seda, äh, et loodaks uusi mehhanisme, mis jällegi põhjustaksid hinnatõusu äh, nagu praeguses komisjoni ettepanekust välja tuleb. seega teen ettepaneku selle sätte maha tõmmata mis puudutab proportsionaalsust. samadel põhjustel olen ma tugevalt selle vastu, et automaatselt indekseeritakse miinimumläve maksustamisel ja seda vastavalt hindade arengule CO kahe puhul. muuhulgas äh, siin valmistab mulle üllatust, et Euroopa Komisjon äh, kes alati väga eh, varmalt eh, palkade inde-, automaatse indekseerimise vastu on välja astunud, nüüd kasutab samu argumente energia maksustamise puhul. nii et kuidas sellest nüüd aru saada? lugupeetud esinaine, nii ehk nii on oluline, et eh, õiguslooja jääks äh,, äh, saaks oma rolli täita. minu kõneaeg on äh, piiratud, tahaksin hea meelega ära kuulata ka teiste variraportööride seisukohad, aga siiski sooviksin piirduda, peatuda veel viimasel punktil, mis puudutab asenduskütuseid nagu äh, vedelnafta, gaas või äh, muud asendusvahendid, ma arvan, et siin tuleks ikkagi lähtuda eelkõige eh, sellest, et nii energia sisu kui ka CO2 nõuded kehtiksid eh, kõike, kõikidele liikidele, nii ka eh, vedele, naftagaasile kui ka muudele asendusainetele siin ei tohiks ette näha ühtegi muud lisa konkurentsieelist, võttes arvesse aga, et praegused maksumäärad nendele gaasidele on väga madalad või neid ei olegi. teatud riikides selliseid määrasid ei olegi ning võib-olla läheb päris palju aega, enne kui need riigid suudavad. ja kui vabandust, et need gaasid oleksid konkurentsivõimelised võrreldes äh, traditsiooniliste küttevahenditega, eriti võttes arvesse, kuivõrd oluline, kuivõrd suuresti on vaja investeerida. ma arvan, et seega ei tuleks alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast äh, uut äh, tõusu ette näha, kui uus maksumäära tõus sisse viidaks, siis kui seda praegusel juhul on vaja nende äh, asendusgaaside äh, puhul teatud soodustusi, mis aitavad äh, kaasa kogu meie energiasektori konkurentsivõimele. lisaks sellele tahaksin lisada, et need, kes leiavad, et klaas on pooltühi, CO2 maksu sisseviimine kõikidesse sektoritesse, mis ei sõltu praegu heitekogustest, Äh, see on päris oluline ning metoodika muutmine miinimumlävede väljaarvutamisel, mis kehtivad erinevate energiaallikate puhul, on äh, plussiks, olgugi et ma arvan, et ta tuleb endiselt mm, lähtuda äh, mahu maksustamisest erinevalt sellest, mida komisjon ütleb. tegemist on oluliste muudatustega ja ma teen ettepaneku, et parlament need muudatused ka nõukogule esitaks. kaugemale minek ja ma tean, et osade komisjonide raportööride ähm, plaanid sellised on, nad tahavad äärmustesse minna, ma olen tutvunud nende ettepanekutega, pean ütlema, et äh, minu jaoks on see kõik kummastav. aga jah, minna veelgi kaugemale muidugi tuleb ikkagi ära oodata ka veel muudatusettepanekud neilt komisjonidelt, kuid kui me tõesti otsustame veel kaugemale minna, siis sellisel juhul liikmesriigid kindlasti lihtsalt keelduvad meie ettepanekutest. mina olen väga lähedalt järginud äh, arvamuste väljatöötamist, ma usun, et äh, veel heakskiitmisel ka tuleb päris palju üllatusi äh, aga räägime sellest siis, kui need muudatused on heaks kiidetud. ja seetõttu ma ei tahaks praegu ka käsitleda selliseid küsimusi nagu äh, õhutranspordisektori ja meretranspordisektori väljaarvamine ja samuti olen ma üritanud äh, mitte käsitleda teatud teisi probleeme. mida tuleks käsitleda, kui äh, lõpuks arvamused välja tulevad ja need erandid puudutavad põllumajandust, äh, vesiviljelust, metsandust kodudes kasutavad äh, kütet ja nii edasi. see on väga palju erandeid ette nähtud. tahaksin aga veel teavitada teid äh, järgnevast, sain selle info täna pärastlõunal. nimelt täna pärastlõunal sain teada, et võttes arvesse, milline on vastuseis Euroopa Liidu ministrite nõukogus, siis tõenäoliselt Poola eesistuja seda küsimust enam käsitlema ei hakka, sellepärast et lihtsalt ei suudetaks jõuda kompromissini. ja võiksin siin ka Saksa Financial Timesist ära toodud infost rääkida. stehen angesichts heftiger widerstande der Mitgliedstaaten vor dem Au. ühesõnaga, liikmesriikidel on äh, tugev vastuseis äh, selle seadusandluse uuendamisele. liikmesriikidel on suured reservatsioonid äh, uue määruse vastu olevat võimatu saavutada kompromissi. volinik Šemet tahab harmoneerida makse energia valdkonnas. Saksamaa on vastuolijate leeris ja erinevused olevat nii suured, et tänaseks planeeritud rahandusministrite arutelu on äh, ka ebakindlatel alustel ja nii edasi. mina tahaksin teada, kui see tõesti nii on, kas siis tahetakse peatada kogu ettepanek, äh, mille härra Semet on teinud. kui jah, siis tuleks seda ka meile ütelda ja kui nii läheb, siis sellisel juhul peame me vaatama ka, mida me tahame minu raportiga pihta hakata, aitäh. Thank you very much, Astrid, we will obviously follow that up uh.... suur aitäh ja eks vaatame, mis hiljem sellest saab. Äh, suurem osa variraportööre on siin, Edward, sina äh, räägid härra Ludvigsoni nimel. suur aitäh. härra Ludvigson vabandab, et ta ei saanud kohale tulla, ta edastas mulle mõningad oma märkmed, mis ma pean ette lugema. ta nõustub teatud määral proua Lullingu raporti projektiga, kuigi siin on teatud nõrkused sees. tugevused kõigepealt. tema arvates on väga hea, et kõige tähtsam elemendiga komisjoni ettepanekus ollakse nõus, mis puudutab CO2 ja energia sisu selline struktuur on mõistlik, võttes arvesse energia maksustamise eesmärki, e, energia tõ-, e, kasutamise tõhususe ja tulude sissetoomise küsimuses. selline lähenemine koos teiste energiapoliitikatega on väga mõistlik. energia on valdkond, kus on toimunud viimastel aastatel nii mõndagi, seetõttu on koordineerimine erinevate algatuste vahel vajalik. on vaja välja töötada sidusam lähenemine jõupingutused lihtsustamaks teatud osa, osasid tekstist on tervitatavad, aga lihtsustamine ei muuda alati asju paremaks. me peaksime küll liikuma selles suunas, aga tuleb ka tagada, et ei kaotataks kasulikke õigusloomelisi mehhanisme selle protsessi jooksul. negatiivsemad küljed raportis. härra Ludvigsen on välja toonud kolm võtmeteemat, mida tuleks detailsemalt arutada, esiteks kütuseneutraalsuse põhimõtte kustutamine. tema jaoks on see problemaatiline. see põhimõte kehtestab, et kõik kütused, mida kasutatakse ühel eesmärgil, tuleb ühtselt, äh, neid peab ühtselt ka maksustama ning see on loogiline. kehtestatakse võrdsed võimalused äh, ja see on, see on ju alati õigusloo-, hea õigusloome mõistlik alus. igal kütusel on võimalus et neid õiglaselt ka maksustatakse ning kõik otsused on ennustatavad. autotööstusel on mõistlik mure selle põhimõtte rakendamisel, mis puudutab diisli ja bensiini maksustamist, kuna see tööstusharu on välja töötanud tõhusamaid diislimootoreid, peame me olema ettevaatlikumad sellise põhimõtte rakendamisel siin valdkonnas, aga ei tohiks liialdada selle põhimõtte mõjudega. liikmesriigid ei kehtesta arvatavasti sellist diisli ja bensiini vahelise maksustamise vahekorda ainult läbi diisli maksustamise suurendamise. arvatavasti neutraalsuse eesmärkidel on äh, tege-, töötatakse välja kombinatsioon bensiini maksustamise vähendamise ning diislimaksu kõrgendamise läbi. samuti töötatakse ju mootorkütuste vähendamise suunas. periood liik-, liik-, liikmesriigid peaksid kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks jõudma suurema neutraalsuseni. juhtivad autotootjad peaksid suutma oma ettevõtet ümber kujundada ratsionaalselt selleks ajaks. järelikult ei peaks lahti ütlema sellest kütuseneutraalsuse põhimõttest, sest mingisuguseid, sest teistes sektorites mingisuguseid finantsprobleeme ei, ei peaks tulenema ning mingisuguseid loogilisi argumente selle vastu ei ole. teiseks, proua Lulling on mures automaatse indekseerimise üle mis puudutab miinimummaksumäärasid ning et see põhjustaks inflatsiooni. see mure on põhjendatud aga ainult siis, kui valitakse ebasobilik hinnaindeks, kuna komisjon on otse vastupidi välja töötanud mõistliku indeksi, kus on välja jäetud energiatooted, ei ole põhjust arvata, et indekseerimine tooks kaasa inflatsiooni. näide päris maailmast, Rootsi on juba pikemat aega CO2 ja energiasisalduse hin-, maksustamist ühtlustanud tarbijahinnaindeksiga. sellel ei ole olnud mingeid negatiivseid tagajärgi, seetõttu indekseerimist ei peaks välja jätma. alates kahe tuhande kolmandast aastast on seda di-, selleks direktiivile palju erandeid tehtud ning selline kord tuleb lõpetada. kolmas ja viimane asi paar küsimust on seotud taastuvenergiaga, millega komisjoni ettepanek ja raport piisavalt ei tegele. tuleb teha veel tööd selleks, et selles keerulises valdkonnas kõik selge oleks. peale selle, mis on raportisse KISS sisse kirjutatud, tuleks arvesse võtta nendes aruteludes veel mitmeid aspekte. meil on neid neli. esiteks, oleks mõistlik kehtestada kohustuslikud äh, maksuerandid mere- ja lennutranspordi puhul, äh, need, need kohustuslikud erandid peaksid muutuma vabatahtlikeks äh, eranditeks, sest nad on kohmakad lähimuspõhimõtet silmas pidades ning nad ei ole kooskõlas ka rahvusvahelise õigusega. teiseks, praegused vabatahtlikud erandid majapidamiste kütmiseks tuleks ka üle vaadata. siin on tarvis hinna indekseerimist jällegi, selleks, et luua stiimuleid energia säästmiseks ning energia kasutamise tõhustamiseks. kolmandaks, huvitav oleks ka edendada elektri- ja hübriidautode kasutamist ajutise vabatahtliku erandi öö, läbi selliste ele-, autode kütuse jaoks. neljandaks, komisjon on otsustanud pärast viie, enne viieteistkümnendat aastat mitte mõningate aspektidega tegeleda, see on küsitava väärtusega. kõik teemad tuleks käsitleda täna. komisjon peaks kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates läbi viima mõjuhinnangud, muidu on oht, et blokeeritakse otsuseid, mis on hädavajalikud selle dokumendi vajalikuks toimimiseks. üldiselt on raporti projekt hea alus tulevasteks aruteludeks. okei okay,, thank you very much uh,, next for Al-. suur tänu. järgmisena ALDE nimel Philipp. Danke für eure uh, draft report and tahaksin tänada proua Lullingit selle raporti projekti ja hea koostöö eest. alustan siin üldpõhimõtetega millega arvestasin muudatusettepanekuid esitades. uus äh, energia maksustamise direktiiv peaks äh, tõstma maksustamise taset ka eelarve põhjustel ja proua Lulling äh, ütles, et me peame siin silmas kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke. meil peaks toimuma üleminek rohelisele energia maksustamisele, meil peaksid olema samad tingimused kõikidele energiatoodetele. olen raportööriga nõus selles osas, et meil on siin kaheosaline maksustus, CO2 maksustamine ja tarbijate maksustamine, niimoodi me eraldame tööstuse ja tavatarbijad teineteisest. Euroopa Liidu kliimaeesmärgid on väga olulised. ka transpordikomisjon on toonitanud, et tuleb vähendada sõltuvust energiast. nüüd me teeme siin sammu selles suunas, erinevaid energiaallikaid tuleb kohelda sidusalt, nii et praeguse dokumendi põhjal meil kindlasti õnnestub nõuda kompromissile, me peame olema aga ambitsioonikad läbirääkimistel nõukoguga ja samas realistlikud ma ei ole nõus äh, kõige sellega, mida öeldi. näiteks see, äh, kuidas äh, raportöör käsitles proportsionaalsuse põhimõtet. võrdsed tegutsemise alused peavad olema kõikidel energiaallikatel ja ametkonnad ei saa öelda, kuidas, millist energiaallikat maksustada, turg peab need asjad paika panema liikmesriikides tuleb saavutada proportsionaalsus, aga seda ei pea tegema tingimata diislihindade tõusu kaudu, vaid võib-olla saab hoopiski vähendada nafta hinda. nii et siin on läbirääkimiste ruumi tuleb sisse viia kindlasti üleminekuaeg, nii et tarbijad ja tööstus saaksid kohaneda uue olukorraga ja teha vastavad äh, investeeringud. kui vaadata nüüd asja statistiliselt, siis kui diislikütuse hind tõuseb, siis äh, automaatselt ei mõjuta see diisliautode ostmist. liikmesriigid äh, saavad muude meetoditega toetada tarbijate ostuvalikuid. ja mis puudutab automaatset indekseerimist, tarbijamaksu, siis selle ma olen vastu. me ei peaks äh, indekseerima kõiki erinevates liikmesriikides. enamik liikmesriike ei soovi palkade indekseerimist, minu riigis on seda arutatud äh, küll. edasi, kodumajapidamiste vabastamine sotsiaalsetel põhjustel, ka siinkohal ma ei ole raportööriga nõus, me peame saatma hinnasignaali sotsiaalselt vähem kindlustatud peredele, ka nendele tuleb võimaldada energiatõhusus. ja siis energiamahukad sektorid tuleb äh, tagada, et ei oleks topeltmaksustamist energiamahukad sektorid peaksid saama piisavalt aega, et kohanduda makse tuleb vähendada ja tuleb äh, paika panna sektorite põhine lähenemine. nii et äh, põhipunktides oleme me nõus, teistes punktides me raportööriga ja variraportööridega nõus ei ole. me peaksime nüüd äh, raportööri ja variraportööridega kompromissidele jõudma. igal juhul on tegemist väga olulise ja keerulise teemaga parlament peab olema ambitsioonikas ja nõukogule ette kirjutama, millises suunas see kõik peaks liikuma. Thank you very much uh,. Now for the ECR, Ivo. Thank you, madam chair. Ivo, ECR fraktsiooni nimel. mäletan meie esimest arvamuste vahetust äh, augustis ja ütlesin, et äh, jään ära ootama koostööd proua Lullingiga ja mul oli täiesti õigus. proua Lulling on korraldanud äh, mõned olulised kokkusaamised ja väga huvitava kuulamise sel väga huvitaval teemal ma tahaksin tänada teda ka selle eest, et ta on arvestanud kõikide arvamuste ja seisukohtadega. olen omalt poolt ette valmistanud mõned sissejuhatavad märkused. aga arvestades ähm, arutelusid praegu, siis ma piirdun ainult kõige olulisemate punktidega siit raportist. kõigepealt proportsionaalsuse põhimõte. ma olen täielikult nõus äh, proua Lullinguga. ECR fraktsioon on proportsionaalsuse põhimõtte kaotamise poolt. teiseks, miinimummaksumäärade automaatne indekseerimine. sellele me oleme vastu ja kui ma õigesti aru sain, siis äh, ka selles osas me oleme proua Lulinguga ühel meelel. merenduse ja lennunduse väljajätmine. küsimus on nüüd selles, kas see väljajätmine peaks olema kohustuslik või vabatahtlik. siinkohal oleme me nende poolt, kes hääletavad vabatahtliku seisukoha poolt. ja viimane küsimus, üleminekuajad. me võtame üleminekuaegu tõsiselt. me usume, et need üleminekuajad on väga olulised, nad peaksid äh, pakkuma nii tarbijatele kui ka tööstusele võimalust kohanemiseks. nii et laias laastus öelduna põhiosades oleme me väga lähedased äh, proua Lulingi seisukohtadele. aga proua Luling mainis ka lõpus seda, et äh, nõukogu seisukohtade osas liiguvad omad äh, kuulujutud, nii et jääme ära ootama lõplikku teksti täna. tänan Sven, sina räägid Philippi nimel. ja suur tänu variraportööri Philip Lambertsi nimel. tahaksin omalt poolt teha mõned kommentaarid. kõigepealt, siin on ju Econi komisjon. ülikoolis õpetati mulle, et majandus on ka tõhusus, aga osad äh, sõnavõtud lähtuvad siin tööstuspoliitika lühiajalistest eesmärkidest, äh, mitte tõhusast äh, energia maksustamise süsteemist. me ei peaks äh, looma sellist süsteemi, et üks kütuseliik on eelisseisundis teiste suhtes, seetõttu kuna lihtsalt kitsarinnaliselt äh, eelistatakse ühte kütuseliiki, näiteks diislit. Saksamaa edastas Saksa autotootjate liidu seisukoha nõukogu töögrupile see puudutas seda, et tehnoloogial ei ole veel jõudnud järele kliimamuutustega kohanemisele. komisjon ütles, et äh, peaks olema mõistlik äh, energia maksustamise süsteem, nii et arvestataks nii CO2 heitmetega kui ka energia mahukusega ma tahaksin äh, raportööri käest nüüd küsida, et äh, kui mõtelda majanduse seisukohast, siis äh, mida te olete tõhususe vallas välja pakkunud? kui tarbijamaksude koorm jääb samaks, siis äh, nagu ütles härra Ludvigson, siis äh, peaks olema teatav indekseerimine. ilma indekseerimiseta on pärast keeruline maksu tõsta ja kogu energiamaksu mõte ehk siis äh, tarbimise vähendamine, oluline vähendamine, näiteks äh, ka aktsiisimaksude valdkonnas toob selgelt välja, et äh, indekseerimisest ei maksaks loobuda. nüüd äh, CO kahe hinnakohandused. siin meil oleks vaja delegeeritud õigusakte hoopiski, mitte seadusandluse ülevaatamist ja hind peaks olema kolmkümmend eurot tonni kohta CO2 sertifikaatidele mitte kakskümmend nagu seni, siis me reageeriks äh, kliimamuutuste pakilisusele. direktiiv ei tohiks äh, keelata liikmesriikidel rahvusvahelise lennunduse ja merenduse maksustamist ja samuti ei tohiks äh, keelata biomassi kütuste maksustamist lähtuvalt nende tegelikest heitmetest. elektri tootmine kindlasti äh, on ka oluline aspekt ja me peaksime toetama komisjoni üldiselt äh, tõhusama süsteemi poole liikumisel ja meil tuleks äh, vähendada kliimaga seotud heitkoguseid ja kutsun kõiki siin komisjonis üles arvestama sellega, et äh, kliimamuutus oli Sterni raportis äh, kõige olulisem turu läbikukkumine ja meid kutsuti üles äh, vaatama asja pikas perspektiivis ja seda just peaks ka majanduskomisjon tegema, tänan. tänan nüüd on veel kolm äh, sõnasoovijat meil siin nimekirjas. meil on ainult kuus minutit veel jäänud, nii et äh, nüüd äh, me võiksime ka ajaga olla kokkuhoidlikumad. Werner Langen, kolleeg Goebbels ja Hans-Peter Martin. ja komisjoni jaoks meil siis aega ei jäägi. esinaine, teen lühidalt me ei räägi ju praegusest maksustamise tasemest, vaid komisjoni ettepanekud jäävad ka madala maksumääraga riikides äh, allapoole praegustest määradest, nii et kuskil maksud ei tõuse, seda esiteks. teiseks, läbi viiakse struktuuripoliitikat, mis on vastuolus seniste Euroopa Komisjoni otsustega, osad uued kolleegid äh, ei tea seda, aga mina olin kliimapaketis kaks tuhat kaheksa mootorsõidukite heitmete osas raportöör ja tol ajal me just pöörasime tähelepanu mootorsõidukitele nende heitmete küsimusele, nii et äh, me teadlikult panustasime energiat äh, säästvale tehnoloogiale ja sellest faktist ei saa üle ega ümber. kui äh, võrrelda diislit ja sisepõlemismootorit, siis diisel töötab tõhusamalt üheksakümmend kui üheksakümmend kaheksa protsenti maanteetranspordist äh, töötaks diislimootoritega ja kui kõikidel oleks äh, miinimummaksumäär kõikidel kütuseallikatel, siis siin ei oleks tegemist veel enam kliimapoliitikaga, vaid tehnoloogiapoliitikaga. Euroopa Komisjon soovib äh, ühest otsast vähendada CO2 heitmeid, aga samas äh, teine Euroopa Komisjoni haru äh, tegutseb äh, sellele eesmärgile vastu ja niikaua, kui Euroopa Komisjoni siseselt ühtsust ei ole, niikaua jääb ka seadusandlus lõhestatuks. tingimata ei pea kaasnema maksutõus, praegu jäävad miinimummäärad allapoole olemasolevatest määradest, aga meil tuleks äh, lähtuda senistest otsustest arvestada sellega, et liikmesriigid on pädevad oma maksupoliitikas, neil on selles osas suveräänsus ja arvestada tuleb ka ühehäälsuse poliitikaga. kolleeg Kiigold äh, nüüd juhtis tähelepanu Saksamaa vastuseisule, aga mitte ainult Saksamaa ei ole vastu. Need äh, riigid, äh, kellel on mõistlikud eesmärgid mootorsõidukite valdkonnas, on kõik vastu Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Holland me ei saa ju lubada seda, et äh, struktuuri küsimuses me pakume välja ühtsed määrad, mis lähevad vastuollu sellega, mida komisjon on seni välja pakkunud ja siis on äh, siin mustmiljon äh, erandid, kolleeg Skiluna ju mainis kõiki neid erinevaid erandeid, mis siis hakkaksid kõik kehtima. ja kliimavolinik võib ja olla siis äh, rahul, aga tagaukse kaudu äh, see saavutatu jookseb äh, liiva ja proua Lullingile ma tahaksin ka öelda, et äh, ministrite nõukogu enamus on selle ettepaneku vastu, sest et algusest peale on see vales suunas jooksnud Euroopa Komisjoni poolt. Robe. Ähm, aitäh. nagu te teate, siin on komisjon teinud direktiivi ettepaneku kus üritatakse rohelisi mõtteid edendada ja väidetakse, et Euroopa Liit suudab planeedi üksinda ära päästa, nii see kindlasti ka ei lähe direktiivi peamiseks eesmärgiks on äh, maksustada, maksustada ja maksustada. ja sel eesmärgil on komisjon teinud lausa ettepaneku automaatseks äh, maksude indekseerimiseks nii kui meile öeldakse, et kahe tuhande kahekümnendaks auto, aastaks äh, suudetakse seeläbi kakskümmend miljardit maksu eurot koguda, see muidugi rõõmustab finantsministreid, aga see on jällegi lisakoormus seks meie kaaskodanike eelarvetele ja just kõige vaesematele, kes eh, on aga sunnitud eh, autot kasutama. kakskümmend miljardit eh, lisamaksuraha, see ei ole kindlasti laulusalmi viimane rida, vaid see tähendab seda, et sellega kaasneb ka inflatsioon, mida siin ka ei väidetaks. see tähendab suuremat inflatsiooni. ning see on jällegi vastuolus tugevama majandusega, mida meil on vaja Euroopa Liidus. lisaks sellele see direktiiv kahjustab miljoneid autojuhte ja eriti neid, kes on otsustanud diiselmootori kasuks, sellepärast et kõigele lisaks kõik on ju ka nõus, et eh, diiselmootorid on eh, tõhusamad kui bensiinimootorid. nii see on. ja on ilmselge, et naftatööstuse lobitöötajad on kindlasti väga rahul komisjoni ettepanekuga ning äh, mulle valmistab suurt üllatust, et rohelised koos nendega aplodeerivad, sellepärast et äh, siin on diisli ja bensiini äh, tootjatel probleeme kui taolisi äh, meetmeid ei äh, võetaks, siis äh, rahvas valiks muidugi diisli ja enam bensiini ei ostaks. nii et seetõttu me näeme, miks taoline ettepanek on tehtud. mina aga sellega nõustuda ei saa, ma tahan teha muudatusettepaneku, mille kohaselt tuleb tagasi lükata kogu jah, meid on juba kaks, tuleb kogu direktiivi ettepanek tagasi lükata kui see muudatusettepanek aga läbi ei lähe, sellisel juhul ma toetaksin meie raportööri ettepanekuid ja loodan, et nõukogu peatab selle ettepaneku nii ehk nii. ma olen alati abordiõigust toetanud ja võib-olla siin peaks seda õigust ka kasutama, sest see on lausa vajalik. Thank you very much. We, we are suur aitäh, me oleme juba üle aja läinud selle küsimusega. seega ma ei tahaks rohkem äh, kõnelejaid enam nimekirja lisada, aga Hans-Peter Martin, palun. ja tänki, Els. suur tänu. diisli fännina ei saa ma siin midagi öelda. see oleks vale vestlussaalis tõlgid ei kuule ja ei saa tõlkida, kui see toimub ilma mikrofonita. Hans-Peter Martin ja Werner Langeni vahel. mis puudutab äh, lobitööd, siis äh, lisaks rohelistele on siin ka tuumaenergia lobi ja muud ja teatud äh, ringkondades on oma kood, keel kohe sel teemal ja kui nüüd vaadata siin ähm, muudatusettepanekuid number viis näiteks, siin öeldakse, et äh, soovitakse edendada taastuvenergiaallikate kasutamist ja siis äh, kustutatakse see ära, siis on selge, kelle huvides äh, sellised kustutamised aset leiavad. nii et keskkonna seisukohast tuleb olla sellise tegevuse vastu. loomulikult on meil siin fundamentaalne arutelu seoses äh, indekseerimisega, aga tihtipeale rõhutakse siin äh, majandusli ümberkujundamisele, räägitakse siin äh, katalüsaatoritest ja räägitakse sellest, et me siin ohustame autotööstust ja nii edasi Californias äh, tehti omal ajal äh, teatud äh, ettekirjutused ja Los Angelesest ei saanud mitte ainult väiksemate heitgaasidega linn, vaid ka autotööstus kohanes ja mingit hinnatumpingut ei olnud. me ei saa lubada endale energiamaksustuses hinnatumpingut ja kui on indekseerimine sisse viidud ja on ette näha teatavad äh, hinnatõusud, äh, siis äh, jah, kliimapoliitikal on kindlasti ka oma hinnalepik. ja kliima seisukohast oleks indekseerimine täiesti mõttekas täna jah, ma juba komisjoni jätsin välja, sellepärast et eh, aega enam ei ole, aga Astrid, kas tahad veel midagi lühidalt ütelda? ei, ei, lugupeetud esinaine, jah. ma pean kõigepealt tõdema seda, et sotsialistid eh, no sotsialistidel on siin kaks väga lahknevat arvamust et sul ei ole õnnestunud omaenda fraktsiooni veenda. minul on igastahes väga keerukas siin millenigi jõuda, sest mina pean ju enamuse välja selgitama. loodan, et minu fraktsioon toetab mind, aga teine suuruselt äh, fraktsioon arvamust ei oma. ma ei tea, kas ma võin teie peale loota, et äh, enamuseni jõuda ja ma ei tea ka, nüüd äh, täpselt, äh, mida ma siin kuulsin äh, teilt? tahaksin tänada variraportööre, variraportööri konservatiivide seast. ta ütles, et tahaks parandada ühe vea ära, nimelt on nad vabatahtliku erandi vastu ja nad on kohustusliku erandi poolt ja see erand peaks kehtima lennundusele ja meresektorile. teised ütlesid, et on selle vastu, proua esinaine. ma nüüd pean vaatama läbi muudatusettepanekud ja seejärel. üritan leida, vaadata, kuidas jõuda enamuse toetuseni aga praegu kahjuks ei ole tõesti võimalik selgeid järeldusi teha, sellepärast et äh, tegelikult ma tahtsin üldse vaadata, mida sotsialistid soovivad, see on väga oluline, kui me soovime jõuda konsensuseni. nii et arvamust ei visataks kohe nõukogu prügikasti. suur aitäh! muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes november eh, kell kaheksateist null null. seejärel üheksateistkümnendal detsembril me vaatame need läbi, hääletame kahekümne neljandal jaanuaril komisjonis ning eh, märtsi esimesel eh, osaistungjärgul täiskogul läheb see hääletusele. muidugi kõik sõltub sellest, mis nõukogus toimub me ei saa hääletada ju ähm, oma raportit ära ja siis hakata uuesti konsulteerima, kui nõukogu midagi ette võtab, aga eks me vaatame siis, milline olukord on ning äh, siis teeme jär hiljem järeldusi. Astrid? jah, tuleb ka vaadata, millal erinevad komisjonid meile oma arvamused esitavad, sellepärast et oleks hea, millal see toimub. praegu ma ei tea, millal nad oma arvamused vastu võtavad, ma eeldan, et kindlasti muudatusettepanekuid saab olema väga palju ning arvamused saavad olema ka väga äärmuslikud. jah, ma arvan, et tuleb silmas pidada ka seda, et äh, tõesti sul aega vaja on, et arvamused ära oodata, aga selline oli algne ajakava, mille alusel me peame töötama. aga igastahes jah, me võime veel ka muuta. Werner. lühike märkus meil oli siin vaidlus äh, tööstuskomisjoniga, et kas mitte tihendatud koostöö poleks lahendus, aga nüüd see vaidlus on lõppenud, aga me peaksime ehk siiski ära ootama tööstuskomisjoni arvamuse. no we uh,, we will uh, try to wait for those in jah, tõesti ootame nad ära ja siis uh, loodetavasti on meil aega veel neid ka analüüsida, sest see on päris oluline. nüüd aga läheme edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta. Äh, raportööriks on Pervanš. Euh, suur aitäh ja suur aitäh kogu äh, kõikidele kolleegidele selle eest, et te olite nõus jälle selle küsimusega tegelema sellepärast, et äh, sündmused kogu aeg lisavad uut jällegi. Je dois dire que j'ai été un peu surprise euh, de l'intervention, il faut le dire. pean ütlema, et olen päris üllatunud äh, Ecofini äh, eesistuja äh, reaktsioonist, kui ma rääkisin Europlussist Euroopa poolaastal ja ta ütles nimelt, et nõukogu järeldustes seda ei mainita Te kõik aga muidugi olete tuttavad nende järeldustega ja sellesse vähemalt kolm korda viisat-, viidatakse sellele, aga tahaksin rõhku panna viiele punktile, mis minu meelest on olulised. esmalt, praegusel kujul on äh, lihtsalt jäänud mulje, et tegemist on lisamenetlusega, lisabürokraatiaga ja aga mitte mingi majanduspoliitika juhtimisvahendiga. ma sain aru, et Euroopa Komisjonil on äh, plaanis, kui aastast majanduskasvu analüüsitakse, äh, sellega veel tegeleda, aga ma arvan, et see peaks olema just meie majanduspoliitika selgrooks ning volinik ka ütles ju, et Euro pluss pakk, pakk peaks samuti olema kaasatud iga-aastasse majanduskasvu analüüsi. ma arvan, et me peaksime siiski asju oma nimega nimetama, me ei saa Euroopa pool, pool aastat äh, või majanduspoliitikat juhtida uurimisku abil see uurimus, mis puudutab äh, majanduskasvu, tegelikult lihtsalt näitab äh, kas tegemist on jätkusuutliku või mitte majanduskasvuga. teiseks tuleb vaadata, kuidas käsitletakse endist lõiget kolmkümmend resolutsioonist ja ma tegin ettepaneku sellesse luua erialakomisjon Eurotsooni kohta. ma saan aru, et see ettepanek ettepanekud äh, käsitlesid paljud kui provokatsiooni ja te kindlasti teate, et olen alustanud kirjavahetusega AFCO äh, komisjoni kolleegiga Andrew Duffiga ning olen teinud ka kompromissmuudatuse ettepaneku. selles oleks kirjas siis et põhimõtteliselt parlament peab äh, läbi vaatama oma struktuurid paralleelselt komisjoni ja nõukogu äh, struktuuride läbivaatamisega, aga tuleb tõdeda, et äh, pärast viimast Eurotsooni ülemkog-, tippkohtumist kindlasti need struktuurid tugevalt muutuvad ning komisjoni president on ka juba teada andnud sellest, eelmisel nädalal rääkis sellest täiskogul ülemkogul, vabandust, ja kahekümne kolmandal novembril jällegi räägitakse, tuleb uus avaldus äh, uute pädevuste kohta seoses Eurotsooniga. millal ometigi Euroopa Parlament äh, jõuab nii kaugele, et hakkab ka oma struktuure kohandama? ma usun, et praegu ei ole võib-olla kõik veel küps selleks, aga minu ettepanek, eh, ettepaneku mõtteks ei ole mitte parlamendi lõhestamine, vaid eh, me tahame, et oleks olemas koht, eh, kus lähtutakse demokraatlikust legitiimsusest, vastasel juhul kõik asjad lähevad otse liikmesriikide parlamenti, aga mingisugust kohta Euroopa debati arendamiseks ei ole edasi liikmesriikide parlamentide olukorra parandamine ja siin ma usun, on teatud ettepanekutes üksmeel, muuhulgas ka selles, kuidas me valmistame ette järgmist äh, majandus- ja rahanduskomisjoni äh, kohtumist veebruaris, ma usun, et siin me oleme äh, teatud tavad välja töötanud ja neid tuleb tugevdada ja kõik see liigub õiges suunas. neljas punkt, mida mainin ma see, kuidas Euroopa Parlament osaleb ja me peame vaatama, kas me tahame, et parlamentidel oleks kaasotsustusõigus. ma usun et kui me oleme sidusad, siis sellisel juhul me ei saa kõrvale hiilida arutelust kaasotsustuse üle. Sixpacki osas kaasotsustajaks olemine või järgmise direktiivi määrise osas artiklis sada kolmkümmend kuus üle, see on üheks asjaks, aga majanduspoliitika aluseks on ikkagi demokraatlik arutelu parlamendis. meie aga juba liiga kaua lükkame seda edasi kui me arutasime Lissaboni strateegiat, siis me piirdusime lihtsalt resolutsiooniga, mis kiideti fraktsioonide algatusele heaks, enne kui leidis aset kevadine ülemkogu. sellest aga ei olnud mingit kasu. me kulutame palju aega, palju raha selleks, et jõuda täiesti nulli lähedase tulemuseni. ja just seda on vaja muuta. kas meie parlament tahab midagi ütelda, tahab, et nõukogu peab arvestama meiega majanduspoliitika juhtimise osas. ja ma ei, muidugi ei saa väita, et äh, enamuse majanduslikud veendumused siin parlamendis mulle suurt rõõmu valmistaksid, aga vähemalt on meil midagi ütelda. vähemalt oleks meil mingi võimalus mõjutada nõukogu ma tean küll, et on argument selle kohta, et kaasotsustus kolme kuuga toimida ei saa, aga praeguses olukorras me peame ikkagi üles näitama loovust. me peame leidma vahendid selleks, et nende kolme kuuga isegi natuke rohkem on aega, sellepärast et komisjon tuleb ettepanekuga välja novembri lõpus. et novembri lõpu ning äh, märtsi alguse, märtsi keskpaiga vahepeal peab parlament suutma kaasotsustuse raames äh, välja töötada peamised suured suundumused majanduspoliitikas äh, või siis Euroopa poolaasta kohta. kuidas me seda ka ei nimetaks, minu jaoks on see peamiseks küsimuseks Euroopa poolaasta äh, puhul, sest et kui me endiselt äh, ütleme komisjonile, et meiega tuleb arvestada, siis kuhugi me ei jõua. ja lõpetuseks aluslepingute konventsioonide muutmine, reform ja kõik, mis sellega on kaasnenud ja ka kõik see, mida arutati pühapäeval ning kolmapäeval mm, ülemkogus. minul ei ole äh, fraktsiooni mandaati, seega mm, ütlen seda enda nimel, aga tahaksin sellega alu-, teha algust aruteluga. ma usun, et olen aru saanud, et nõukogus teatud riigid, mis ei kuulu kõige nõrgemate hulka, soovivad aluslepingu läbivaatamist ja nad soovivad et see oleks väike. seda, siin kasutatakse järgmisi väljendeid. piiratud muutused, aga parlamendil on juba siin kehvasti läinud selles valdkonnas, näiteks stabiilsusmehhanismi puhul äh, öeldi meile, tuleb kiiresti tegutseda, tuleb äh, ja aga nüüd me peame selgelt välja ütlema, mida me tahame, ma tahaksin hoiatada äh, teid, kui tahetakse uut muutust aluslepingusse, siis tuleb nõuda konventsiooni, olgugi et äh, võttes arvesse arutelusid minu enda riigis, võiks see toimuda hiljem, kui ette on nähtud nõukogu ajakavas, aga ma usun, et põhimõtteliselt Euroopa Parlament peab ennast ette valmistama nendeks aruteludeks. kui me seda ei tee, sellisel juhul nõukogu ja just teatud riigid nõukogus äh, dikteerivad ette, milles äh, aluslepingute läbivaatamine peab seisnema. meie aga tahame, et äh, see läbivaatamine oleks selline, mis võimaldab, et Euroopa Liidus toimiks majanduspoliitika, mis oleks solidaarne, äh, tagaks konkurentsivõime, oleks tõhus ja mis põhineks demokraatial peaasjalikult. me ootame nõukogult teekaarti või siis teine võimalus on, et me ennetame seda tegevust äh, ning äh, selge pilguga vaatame, mida me saame ette võtta. Need olid siis need aspektid, äh, millel tahtsin peatuda ning selgitada, mis alusel ma kompromissid välja töötasin. ja teeksin ettepaneku ühte neist veel muuta, ma tean, et siin komisjonis on üksmeel selles osas, et six-pack on ainus üks ja õige. jah, ma olen nõus, et äh, six-pack äh, täiendab seda, mis äh, mis on komisjoni ja nõukogu presidentide avalduste sisuks, aga nüüd, kui te loete läbi nõukogu järeldused, siis siin on selgelt välja öeldud lõikes viis kokkuvõttes oluline järelevalve ja koordineerimise tugevdamine eelarve ning majandustegevuses nõuavad konkreetseid meetmeid, mis lähevad kaugemale majandusjuhtimise paketist, mis hiljuti vastu võeti ja need meetmed võetakse peatselt. seega ma soovitaksin teil siiski täht-tähelt äh, mõista, mida siin järelduses öeldakse ja mitte lihtsalt äh, jääda nende eelistuste juurde, mis meil endil oli, et jääks püsima six-pack, see reaalsus selline ei ole. neli pakk läheneb meile ka üsna no, varsti, mul on selline tunne. Jean-Paul. aitäh. ma usun, et kui me tahame, et parlamendis kasu oleks, siis me peame oskama ennetada juba mõned nädalad või kuud viimastel aegadel põhimõtteliselt olen kohanud äh, kodanikega, olen kohtunud ajakirjanikega ja kõik nad küsivad meilt, mis siis parlament teeb. jällegi France Four äh, saates äh, eelmisel reedel me sellest rääkisime ja ma olin sunnitud ütlema ja oleksin peaaegu kasutanud siin raportööri sõnu, parlament lihtsalt tagab äh, enda hea enesetunde, võttes vastu resolutsioone ja arvamusi, aga kasu sellest suurt midagi ei ole. praegu aga me kõik mõistame, et Euroopas on tekkinud demokraatlik defitsiit ja need, kes on Euroopa vastu, kasutavad olukorda ära ning äh, ning mustavad parlamenti parlamendil on aga sama suur legitiimsus kui kõik, millisel liikmesriigi parlamendil. demokraatlik defitsiit tuleneb sellest, et need otsused, mitte õigusloomelised otsused, mis me siin vastu võtame, vaid need otsused, mis jõuavad avalikkuseni, võetakse valitsejate poolt, mis küll äh, esindavad rahvast, kuid äh, Äh, esindatuse tasemeid on mitmeid ja nemad on keskmisel tasemel. ma usun, et tegemist on piisavalt tõsise küsimusega, me peaksime äh, võib-olla varasemad äh, tuttavad lahendused ja võib-olla ka tavalised vastuolud kõrvale jätma. siin raportis peaks lähtuma kahest peamisest joonest, esmalt see, mida tuleb ette võtta püsivas õiguses ja mida tuleb äh, muuta äh, selleks, et tagada tugevam demokraatlik alus Euroopa Liidule. Nende aspektide kohta, mida käsitles raportöör. alakomisjoni loomine, ma tean, et minu fraktsioonis paljud leidsid, et see ei ole kõige parem mõte. ma tean, et paljud riigid ka, kaks eriti, ühel või teine, teisel ajahetkel liituvad äh, Eurot alaga ning neile valmistuvad kindlasti huvimeetmed, mida selles valdkonnas võetakse. ma usun aga, et oleks mõistlik silmas pidada ka neid arenguid, mis aset leiavad täidesaatva võimu äh, pool, eriti mis puudutab Eurotsooni äh, korraldust. ja ma usun isiklikult, et viide mingile sellisele peegelorganisatsioonile võiks olla lahenduseks, olgugi et võib-olla praegu me ei saa seda väga täpselt sõnastada. teiseks, kaasotsustus. ma usun, et mu esmased märkused on piisavalt selged ja meil on vaja seda majanduspoliitika osas, aga kuidas, kõigepealt pragmaatiliselt me rääkisime tähtaegadest ja väga oluline on, et me ei alustaks lõputuid arutelusid, mille tulemusena lõpuks parlamenti hääl ikkagi maksma ei jää. me peame samuti vältima detailidesse laskumist, kui tegemist on ebarealistlike ning ebavajalike detailidega ja kui need ei vasta parema koordineerimise nõuetele Euroopas majanduses siin on äh, muidugi vaja ka veel äh, üles näidata loovust, äh, aga ma arvan, et oleks igati mõistlik siin raportisse viidata kaasotsustuse kasutusele. meil võib-olla lõplikku lahendust siin pakkuda ei ole, aga me saame ikkagi ka kiireloomulist menetlust kasutada vastastikuse mõistmise alusel, nii et parlament saab mm, väga, et paljudes küsimustes on ikkagi siiski vabandust, me siiski suudame üles näidata tervet mõistust paljudes küsimustes, nagu öeldud, tervel mõistusel on tulevikku. ja ma loodan, et nii see on, sellepärast et ühiskondades sellest tihti puudu on ma arvan, et tuleb samuti silmas pidada seda, mis Euroopa Ülemkogul otsustati ja mida ei otsustatud. kui parlament soovib, et me ikkagi eksisteerime, siis me ei peaks lihtsalt äh, teistel sabas äh, sörkima. võib-olla oleks tegemist väikese kultuurirevolutsiooniga, aga äh, see, mida me iga päev, iga tund näeme, kas see kõik ei näita, et praegune olukord on selline, et teatud äh, küsimused tuleb üle vaadata, nii et me saaksime meie õlul asuvad kohus, kohustusi täita uh,. Thank you very much, Vicky is not here. suur tänu, Vikit ei ole siin, kas Dirk, sina räägid tema asemel? ei. järgmine variraportöör on siis Philipp. Sorry for having missed uh,, is Astrid well,, I have to apologize to Astrid for not having ma pean Astriti ees vabandama, et ma kella viiest siin ei olnud. Puisque tu as parlé uh en français, je vais te répondre en français. Euh, bon, je suis heureux d'entendre. vastan prantsuse keeles. rahvaparteis me arutame tõsiselt kaasotsustuse kasutamise võimalust ja ma tahaksin eh, tulla selle juurde tagasi, see mida ennist mainisin, me tahame mikrojuhtimist, vaid tooksin ühe näite siin oma mm, eh, sõnade näitlikustamiseks. kui me räägime konkurentsivõimest, siis me teame, et Ecofini ning Euroopa Keskpanga jaoks äh, peetakse selle all silmas eelkõige palka. muidugi ma ei väida, et palkadel mingit osa ei ole konkurentsivõime hindamisel, aga äh, ma ei väida ka, et see osa oleks sajaprotsendiline. me peame suutma parlamendina ütelda, et olles diagnoosi läbi viinud teatud liikmesriikides nende konkurentsivõime osas ning me peame vaatama, milliseid meetmeid võtta, kuid see konkurentsivõime peab kätkema endas palku, energiatõhusust ja muudki. kui parlament ei ole võime taoliseid suuniseid nõukogule või vabandust, komisjonile oma töös andma, selles osas, mis puudutab erinevate liikmesriikide tegevuskavade hindamist, siis äh, see ei lähe. me sooviks lihtsalt mikrojuhtimist ütelda, et näiteks äh, Saksamaal tuleks seda ja Portugalis toda teha, küsimus ei ole selles. me peaksime siiski suutma juhtida neid soovitusi, mõjutada neid soovitusi, mis komisjon välja töötab liikmesriikidele, vastasel juhul ei ole mingit demokraatlikku alust mitte kuskil kuidas seletada kodanikele ja liikmesriikidele, ütelda, et see hääletati ja aga mingit demokraatlikku alust ei ole. siis põhimõtteliselt küsimus just selles ongi, meie jaoks on see põhitähtis küsimus. praegu meil on üha enam, enam seda, et tegelikult majanduse juhtimise küsimus on demokraatia küsimus. enne veel, kui me hakkame majanduse tõusust rääkima, on küsimus demokraatias ja legitiimsuses. kuivõrd legu-, legitiimne kogu see töö meie kaaskodanike silmis on ja kuulsin siin äh, et Rahvapartei on valmis seda kõike arutama ja tõepoolest meil on vaja ideoloogiliselt tasakaalustatumaid seisukohti parlamendis, võib-olla lähedasemaid ka sellele, mida nimetatakse sotsiaalseks äh, turumajandusmudeliks, kui äh, selliseid ettepanekuid, mis äh, läheneks liigselt Euroopa Keskpanga ja komisjoni ettepanekule. piirduksin sellega, olen korranud juba piisavalt, et me toetame raportööri ettepanekuid, ma ei tahaks siia veel liigselt midagi lisada, nüüd tuleb see kõik aga viia nii kaugele, et me suudame suure häälte enamusega see heaks kiita ka kom siin komisjonis, ma usun aga, et Eurotsooni ja mitte Eurotsooni ähm, erinevuse kohta, jah, asjad peavad arenema, aga minu e eesmärgiks on see, et liigset kihistumist ei tekiks. muidugi Olli Rehn rääkis sellest, aga siin ma ei räägi seitsmeteistkümnest ja kümnest, vaid kahekümne viiest ja kahest tegelikult. minu jaoks on küsimus ikkagi sellest põhiliselt. aluslepingutes on kaks riiki, kes otsustasid äh, euro osas eraldi jääda ning ülejäänud äh, osad soovivad liituda me peame ikkagi majanduse äh, juhtimise mehhanismi puhul arvestama kahekümne viiega, vastasel juhul see sõnum, mille me kaheksale ülejäänule äh, saadame, seisneb selles, et jah, niikuinii äh, tegelikult kunagi te meie liigi, liikmeks ei saa. see oleks läbikukkumise tunnustamine. kui me usume integratsiooni ja ka eurointegratsiooni, siis peame me jõudma nii kaugele, et majandusjuhtimine kehtib kahekümne viiele praegune sõnum, äh, mis on määratud kaheksale ja kes ei veel ei liitunud, äh, peab äh, olema järgmine, me ootame teid uh,. We're, we're... suur tänu. põhimõtteliselt ole, on meie selle arutelu aeg nüüd läbi, aga härra Šuntis, palun. suur aitäh, head kolleegid meie arvamus Euroopa poolaasta kohta on valmis, mina kuulasin huviga raportööri ja teiste sõnavõtte, täna räägiti veel väga palju ka demokraatiast. äsja saadud vastused, kui me kõnelesime komisjoni ning nõukogu esindajatega, minu meelest ja ka teiste kolleegide meelest, kui ma õigesti aru sain Nende vastused meile eriti ei meeldinud ja neil ei õnnestunud hajutada meie kahtlusi. me leiame, et tegemist ei ole demokraatliku menetlusega, see ei vasta aluslepingutele ning komisjon ja nõukogu, nagu igati õigustatult ka raportöör ütles, peavad seda küsimust juriidiliseks ning mitte poliitiliseks mina usun, et me peaksime ikkagi vaatama, kuidas äh, lahendada see demokraatia löök, parlamendil peaks olema rohkem pädevusi ja rohkem võimalusi osaleda. Euroopa poolaasta on üheks poliitikaks, äh, mille eesmärgiks on üle saada majandusjuhtmise kriisist, siis see on väga oluline, ma, meid on üritatud kõrvale jätta, parlamendi arvamusega ei ole arvestatud, ei ole samuti arvesse võetud liikmesriikide parlamentide arvamusi ning sellest tulenevalt eh, võib ütelda, et ei ole kodanike arvamusega arvestatud. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mis viimastel aegadel toimunud on ja tooksin ühe näite Kreeka peaminister lootusetuses olukorras nõudis referendumit ja mina kuulun tema parteisse, te teate väga hästi, milli-, kuidas reageeriti. samas aga valimiste nõudmine Kreekas ja mujal samuti võeti vastu, nagu te teate, Eh, nii nagu seda tehti ju komisjoni poolt, eh, Reen ütles, kas te tahate juhtimist või mitte, kui ei, siis eh, kahju küll. aga annuleerime kõik. nii et see on päris iseloomulik ja meie oleme esindus, esindav organ. me näeme, et Euroopa institutsioonid nagu ei oleks võimelised mitte midagi tegema, olukord üha halveneb. see probleem ei ole mitte ainult Kreeka, vaid ka teiste riikide probleemiks nagu Itaalia, me peame vaatama, kuidas sellest üle saada. ja rahvad tõesti mõtlevad, vaatavad, küsivad, mida teeb Euroopa me peame üritama võidelda, me peame rohkem äh, kuulda võtma, äh, võtab äh, kodanikke, parlamente, seda kogu aeg väidetakse, aga kui otsused vastu võetakse, siis me näeme vastuvõtmise puhul, et meie arvamusega tegelikult arvestatud ei ole ning konstruktiivsust üles ei näidata. ja veel lõpetuseks ning see puudutab seda, mida ma küsisin härra Reenilt demokraatlikust defitsiidist ülesaamiseks on äh, erinevaid stsenaariume, võib äh, erinevaid äh, plaane ellu viia erinevates liikmesriikides, ähm, aluslepingus aga ei ole mingit erimenetlust ette nähtud. me peaksime seega aluslepinguid muutma selleks, et oleks võimalik ühel riigil välja astuda Eurotsoonist aga sellega võivad kaasneda uued küsimused, euro ei ole enam atraktiivne, räägitakse euroriikidest, mitte euroriikidest, enamus äh, riikidest, kes on Euroopa Liidus, aga Eurotsoonis ei ole, enam ei soovi liituda euroga. see enam ei mm, ole atraktiivne nende jaoks, nii et äh, see on see, milleni me jõuame, kui poliitika ei muutu sellega kaasneks aluslepingute läbivaatamine ja soovitaks tõenäoliselt sisse viia selliseid sätteid, mis võimaldaks teha asju, mida praegu ei ole võimalik teha. Euroopa Parlamendi kodanikud peavad saama sekkuda ja peavad sekkuma sellepärast, et kodanikud ei pea mitte kriisikoormust kandma, vaid äh, eelkõige tuleb just demokraatiat tugevdada. Okay, um, Mrs. Ferreira, I have you on my list. I just wanted to, to draw proua Ferreira, teile olete ka meie kõnelemata nimekirjas, aga juhiksin teie tähelepanu asjaolule, et meil on üks päevakorrapunkt veel. seda küsimust me oleme arutanud juba päris kaua, seega tehke palun lühidalt. suur tänu, ma teen väga lühidalt. ainult kaks märkust. ma olen avalikult öelnud, et ma ei toeta mitte mingisugust aluslepingu muutmist praegusel hetkel. esiteks, meil puudub poliitiline tahe selleks ning teiseks, praegusel hetkel ei ole selge, milline aluslepingu reform tegelikult lõpuks saaks siis olema. samas nõustun ma raportööriga täiesti selles, et Euroopa Parlament peab ütlema välja ka oma seisukoha. ta peab ka välja töötama suunised ja põhimõtted, mis oleks potentsiaalse aluslepingu reformi aluseks. meil on vaja jõuda parteiülesele konsensusele selles küsimuses. mul oli väga hea meel kuulata härra Koseesi märkusi, mis näitab, et meil on selline konsensus võimalik. teiseks, arvan ma, et parlament peab oma rolli tugevdama. samas peaks parlamenti kui institutsiooni ka austama. me jõudsime suurele konsensusele makromajanduslike tasakaalu puutumist sõnastamisel. see tekst võeti vastu samaaegselt kuuspakiga ning ma tahaksin ka teada, kas parlament ja meie komisjon on nüüd selle küsimusega ka edasi tegelenud. kas me oleme jälginud, mida täna-homme otsustatakse ECOFINis. siin ringlevad igasugused kuulujutud ning tundub, et nad võivad mõningad meie mõtetest, mis võeti siin suure häälteenamusega vastu, ümber sõnastada. kuigi kaksteist institutsiooni nõustusid nendega aseesimees juhib praegu koosolekut esimehe asemel, aga mina sooviksin, et meie komisjon jälgiks tähelepanelikult seda, mis toimub täna-homme ECOFINis, eriti mis puudutab konkurentsivõimet. kuidas nõukogu tõlgendab meie vastu võetud dokumente, neil on dialoog küll komisjoniga, aga mitte parlamendiga kas nad võtavad arvesse ka seda, mida meie näiteks otsustasime makromajandusliku tasakaalu puudumise kohta? suur tänu um,! Okay, thank you and suur tänu, Pervanš, proua Pervanš. ma annan teile lühidalt ainult sõna kokkuvõtteks, sest meil on tõesti aega vähe. Euh, jah, aitäh, kuulsin siin nii mõndagi. tahaksin lisada veel ühe, ühte kaasotsustuse kohta ma arvan, et kõige olulisemaks otsuseks, äh, kui te minu ettepanekute juurde jääte, on see, et jah, klassikaline kaasotsustus sellisel juhul mm, ei saa kehtida. Äh, sotsiaalküsimuste tööhõivekomisjonis olen ma tegelikult kasutanud peaaegu kaasotsustust viimaste tööhõive suuniste vastuvõtmisel äh, ajakava küll ei olnud nii tihe kui praegu, mitte kolm kuud, vaid natukene pikem. aga ma usun, et äh, head tahet äh, üles näidates on võimalik seda teha ning see väärib seda ning see võimaldab meil midagi teha ja see sunnib meid ka natukene oma tegevusmeetodeid muutma ma arvan, et praegune aeg ja meie ambitsioonid on ka sellised, mis meilt seda nõuavad. suur aitäh, tuletan teile meelde, et hääletame esmaspäeval Strasbourgis meie komisjoni koosolekul. suur tänu kõigile sõnavõtjatele. kolleeg Šuntis nõukogu võtab äh, juhtimise nüüd üle. viimaseks päevakorrapunktiks räägime Euroopa Äriühingu üldjuhtimise raamistikust. härra Fox, raportöör, ei ole kohal, aga tal on ka asendaja uh,. The train of Mr Fox is uh, running uh, late with Mr härra Foxi rong koos härra Foxiga seal sees jääb hiljaks, seega loen tema märkused ette. kõigepealt härra Fox tervitab komisjoni rohelist raamatut, ärijuht, äriühingu juhtimise raamistiku kohta Euroopa ettevõtete jaoks. pärast finantskriisi oli selge, et on vaja läbi viia regulatiiv- ja kultuuriline muutus meie turgudel ja ettevõtetes. aga see muutus peab olema proportsionaalne. kui me räägime äriühingu juhtimisest, siis tuleb vahet teha öö, suurte ja süsteemsete äriühingute ning väiksemate ettevõtete vahel. kui me koostasime finantsinstitutsioonide raportit, siis parlament täiesti õigesti rõhutas, et äh, stabiilsus peab olema äriühingute juhtimise südames. me nõustume sellega liikmesriigid peavad õigusega reguleerima selliseid struktuure ning samuti on ebasobilik kõiki institutsioone ühtemoodi kohelda. see proportsionaalsuse põhimõte on tähtis, kui me nõustume sellega, et finantsinstitutsioonide puhul peavad kehtima kõrgemad standardid, kuna nende loomus on süsteemne, siis peame me mõistma ka seda, et teised äriühingud äh, nende puhul peaks kehtima paindlikum ja mitte nii piirav struktuur. me peame aitama kaasa Euroopa ettevõtete konkurentsivõimele ning mitte kohal paika panema liigseid määruseid. meie äh, pädevus siin on suhteliselt piiratud, me peame keskenduma just nendele spetsiifilistele valdkondadele. härra Foxi üldine lähenemine on järgmine. tuleb austada olemasoleva raamistiku äh, mitmekesist loomust, mis puudutab väiksemaid ettevõtteid. me peame laiendama raamistikku, mis läbi ettevõtted vastutavad oma aktsionäride ees, me peame jagama kogemusi ning parimaid tavasid üle Euroopa Liidu, aktsionäride roll peab olema tugevam ning ne-, nemad, nende ees peab, et peavad ettevõtted eelkõige vastutama ning regulaatoritel peab olema võimalus karistada, kui ettevõte põhjuseta reegleid rikub. ning samuti on vaja institutsionaalsete investeerijate jaoks mingisugust koodeksit Euroopas. aga samas me peame vältima õigusakte, mis kes-, keskenduvad lühemale perspektiivile, härra Fox kavatseb äh, juuriraportööriga härra Baudüüga samuti koostööd teha ning samuti ootab ta teiste saadikute, eriti variraportööride arvamusi. suur tänu! Fine, thank you um,. Ask... suur aitäh. proua Kalpels. suur tänu. minu lühike kommentaar, kõigepealt tahaksin tänada härra Foxi tema töö eest. mul on hea meel, et me räägime sellest teemast sest on väga oluline rääkida äriühingute juhtimisest. seeläbi tugevneb ka siseturg. nõustun raportööriga selles, et tegemist on tundliku teemaga, kuna mõningad määrused, mõni, mõningad määrustiku osad on liikmesriikide pädevuses ning üldist raamistikku on raske paika panna. on haruldane, et me tegeleme teemaga, mis, mille puhul üldsus ootab, et me sellega tegeleksime. ma tahaksin välja tuua paar aspekti. siin on kolm küsimust. aktsionärid, juhatus ning on oluline kontrollida juhatuse ko-, koosseisu, kui ning samuti, aga samuti VKE-de puhul peab meie lähenemine olema mitmekesisem ning me ei tohiks suurendada bürokraatiat. teine element, ettevõtted, mis ei ole noteeritud aktsiaturgudel, millel on suur majanduspotentsiaal aga nende toimimist ei ole veel reguleeritud. härra Fox läänes sellele küsimusele koodeksi kaudu, aga tuleb ära märkida, et selline lähenemine on õige ainult siis, kui see ei riku teisi reegleid siseturul ja kui ei rikuta teiste turuosaliste õigusi. üks oluline küsimus veel. kas ettevõtete juhatus võib areneda, kui nende järelevalve on tugevam ning neid kontrollitakse ka väljastpoolt. mina oleksin selles küsimuses ettevaatlik. ning see meie arvamus liigub ka selles suunas roheline raamat mainib ka äh, soolist äh, võrdõiguslikkust juhatuses. minu arvates ei ole see niivõrd tähtis siin, mitte et see küsimus ise ei ole tähtis, vaid seetõttu ei ole ta oluline, et see juhib meie tähelepanu kõrvale olulisematelt küsimustelt. kokkuvõtteks on vaja tõhusat juhtimissüsteemi ning kriteeriumid peaksid olema paika pandud ka ex-ante ning vastutama peaks juhatus. oluline on ära märkida, et raporti välja pakutud meetmed peavad arvesse võtma ka seda, et bürokraatia koorem ei tohi suureneda. roheline raamat roheline raamat kehtestab eesmärgid ja toob välja ka meetmed, millega neid täita, saavutada. oma muudatusettepanekutes soovime me nende küsimustega tegeleda. So-, õnnitlen veel kord raportööri, suur tänu! aitäh! mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ja tahan ka tänada härra Foxi huvitavate ettepanekute eest, mis on kindlasti hea raporti aluseks tõsi ta on, et äriühingute juhtimisele peab lähenema et- äh,, paindlikult, eriti pidades silmas VKE-sid. ma tervitan eriti raportööri märkusi mis võtavad arvesse komisjoni ettepanekuid kvartali aruanne, ande, annete nõude tühistamise kohta VKE-de jaoks ning mis puudutab ka heade tavade vahetamist. mis puudutab seda täitmise ja selgitamise põhimõtet, siis ma sel-, selgitan seda täpsemalt. ettevõtted peavad detailselt selgitama isegi siis, kui nad ei hälbi äriühingu juhtimise koodeksist. komisjon võtab arvesse ka seireuuringud äriühingute juhtimise kohta liikmesriikides, seal toodi välja mitmed puudujäägid, eriti mis puudutab täida ja selgita põhimõtet. juhin tähelepanu Rootsi juhtimiskoodeksit, kus ettevõtted peavad aru andma sellest, milliseid reegleid nad pole täitnud ning millised on alternatiivsed lahendused. selline oleks kõige parem viis edasi liikuda. samuti on meeldiv näha, et rohelises, rohelises raamatus on kirjas, et ettevõtted peavad üle vaatama oma hüvituspoliitika ning selle, kuidas hüvituse suhtes juhatuses hääletatakse. seeläbi suureneks läbipaistvus ning äh, kaob ka ebaõiglus siin räägitakse ka aktsionäride suuremast rollist äh, ettevõtete juhtimises, hääleõigusest ning siin nõustutakse komisjoni ettepanekuga aktsionäride identifitseerimise kohta. lõpetuseks ettepanek töötajate aktsiate omandi küsimuses, kus ettevõtted et kingivad töötajatele aktsiaid ja vähendavad seega sotsiaalseid pingeid. me soovime, et õhutatakse kaasa sellisele tegevusele. suur tänu! From the green, Sven? Sven Roheliste nimel. Your views please, thank you. Well um,, just replacing our shadow, I am asendan meie variraportööri ja tahaksin edastada meie poolt siis mõned äh, kommentaarid ja siin tõesti kõik asendavad äh, kedagi, ka esimees. niisiis paar aspekti. esiteks on olnud äh, mõningaid pingeid meie eelistame seda, et kui äh, nii-öelda pehmest seadusandlusest ei ole kasu olnud, siis me liigume karmima seadusandluse poole. Karase arvamus IMCO-st on päris huvitav, äh, seda me toetame. seal öeldakse, et äh, tunnustatakse seda, et finantskriis tulenes äriühingu juhtimise ebaefektiivsusest ja põhimõtete sisusudest kutsub äh, üles äh, praktiliste ja juriidiliselt äh, siduvate reeglite paikapanemisele, tugevdades kontrolli, vahendades häid praktikaid ja nii edasi. ja mis puudutab tasustamist, siis turud on olnud ebatõhusad kõrgema taseme palkade paikapanemisel kutsume üles äh, läbipaistvamaid reegleid paika panema, et ähm, tagada palkade jätkusuutlikkus äh, ja see ei puuduta mitte ainult finantssektorit. on toimunud pikad äh, arutelud soolise ähm, lõhe osas, eriti kui me räägime kõrgematest ametikohtadest siis me oleme arvamusel, et Norra innovatiivset lähenemist tuleks toetada ja me kutsume üles Euroopa Komisjoni panema paika siduvad eesmärgid äriühingu nõukogude kvootide osas, kuna pehmest seadusandlusest ei ole olnud selles äh, valdkonnas kasu. siin äh, see arvamus kaldub natukene aktsionäride poole soosib neid, aga äriühingu juhtimine on siiski midagi enamat. loomulikult aktsionäridel peaks olema võimu, et nad saaksid mängida tugevat ja aktiivset rolli ettevõttes ja et nad saaksid anda omapoolse panuse vastutustundliku äriühingu juhtimisse lõpetuseks me oleme arvamusel, et äriühingu juhtimine ei ole mitte ainult aktsionäride ja tippjuhtide teema, vaid peaks olema kaasatud ka sidusrühmad ja kliendid ja valitsusvälised organisatsioonid, kõikidel peaks olema võimalus hinnata, kas äriühingu juhtimine on kooskõlas ettevõtte pikaajaliste eesmärkidega äh, ja tagada tuleb kindlasti ka läbipaistvus, seda eriti just suurtes ettevõtetes, nii et sidusrühmade kaasamine on ka aktsionäride pikaajalistes huvides. sellest kõigest lähtuvalt äh, oleme me arvamusel, et tuleks äh, parandada olemasolevat arvamust ja muuta see tasakaalukamaks. suur tänu, meil on veel kaks minutit äh, jäänud kas härra Epping saaks ühe minutiga kokkuvõtte teha? tänan, esimees, ma edastan teie ja teiste kõnelejate märkused härra Foxile ja loomulikult ka härra Kiigoldi viljakad märkused annan ma edasi, igal juhul raportöör kindlasti ei äh, proovi kuidagi mikrojuhtida ettevõtteid ülevalt poolt ja kui te tahate teada, rohkem härra Foxi äh, plaanides, sest kindlasti on tal võimalik ka härra Foxiga sel nädalal äh, kohtuda. nii, paneme paika kuupäevad muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes november kaksteist null null kahekümne üheksandal novembril vaadatakse muudatusettepanekud läbi, hääletus üheksateist detsember EKONis ja juuris on hääletus kahekümne kuuendal jaanuaril, juuri on juhtivkomisjon ja täiskogule jõuab see teema järgmise aasta märtsis. kohtume neljateistkümnendal novembril üheksateist null null teiega järgmine kord, tänan!